Good afternoon and thank you so much for being here. tere päevast, suur tänu, et te siia tulite. Te loomulikult teate, et esimene päevakorrapunkt tavaliselt on päevakorra vastuvõtmine ning siis esimehe teadaanded. aga esimene tänane päevakorrapunkt on hoopis libe komisjoni üheksanda koosseisu ametiaja prioriteetide arutelu. ma ei olegi mäleta, et prioriteetide üle on arutatud nii, et nii vähe inimesi on kohal. aga läheme päevakorra juurde. muutus päevakorra projekti. kolleeg Tanja Fajon on palunud Eh, mis puudutab Kosovo viisarežiimi eh, eh, liberaliseerimise hääletust, siis ta on soovinud, et see lisataks siia päevakorda, kui keegi vastu ei ole, siis proua Intvelt. mul ei ole sellele muudatusele midagi vastu, aga mind hämmastab natukene esimene päevakorrapunkt, mille jaoks te olete eraldanud mitte vähem kui kaks tundi. see puudutab libe prioriteete ning sulgudes veel koordinaatorite üheteistkümnenda juuli kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta otsuse järelmeetmed. ma olin tollel koosolekul kohal ja mina tõlgendasin toonast otsust hoopis teistmoodi, ma ei tea, milline arutelu see saab nüüd olema ja mis selle arutelu järeldused saavad olema. igal fraktsioonil on omad prioriteedid, ennem volinike kuulamisi, siis volinikud esitavad oma töökava ja siis võib-olla saame me rääkida prioriteetidest. aga millest me täna räägime? ma ei näe mingit põhjust, et see punkt oleks päevakorras. We was... me oleme, olime ju kõik kohal tollel eh, koordinaatorite koosolekul ning meil on nüüd võimalus vähemalt natukene uurida, milline saab olema meie olukord näiteks volinike kuulamisel äh,, meil peab olema mingisugune võimalus seda asja libe komisjonis arutada. proua Sippel, aitäh! kuigi ma mõistan, et me peame mõnes mõttes prioriteetide üle arvamusi vahetama, siis me tegelikult valmistame ette ju volinike kuulamiseks ning iga fraktsioon toob välja oma prioriteedid seal. ning kui ma nüüd vaatan siin saalis ringi, siis ma tõesti mõtlen, et kas me täna pärastlõunal tõesti suudame välja selgitada libe prioriteedid. isegi kõiki koordinaatoreid ei ole kohal. tere tulemast, härra Lennarts, üks koordinaatoritest. seega, miks huvi seda asja arutada on nii äh, madal ning kas me võidaksime midagi sellest arutelust, võttes arvesse, kui vähe meid on täna kohal? Yes, Mrs Randke. proua Randke, aitäh. ma arvan, et minu pärast võime me arutada seda asja. aga ma tahaksin teada, mida me selle arutelu tulemusega peale hakkame. sest äh, sarnasused on kindlasti meie prioriteetides, aga kokku me ei suuda ju leppida, et seega me peame tagasi minema koordinaatorite juurde nii või naa, ehk siis selgitate vahest, mida me pärast tänast arutelu teeme nende järeldustega. ma olen täiesti nõus, ma olin ju alguses ka irooniline me peame äh, ju päevakorra kokku panema, täna on teisipäeva pärastlõuna, mitte reede õhtu. see on tavapärane libekomisjoni koosolek ning saadikutest eeldatakse, et nad on kohal. jah, ma juba alguses iroonitsesin, et nii vähe saadikuid on kohal. ma lootsin, et võib-olla me saaksime natukene sisukamalt neid esialgseid arutelusid pidada ennem neid tõsiseid kuulamisi, mis ennem selle kuu lõppu ja oktoobris algavad. kui te arvate, et, et me ei pea seda punkti päevakorda panema, siis selle võib välja võtta ja arutame seda homme koordinaatorite koosolekul. Sindvel again. Well, I, I think that makes, that makes sense because when it comes to the hearings um,, I mean we have already jah, see on mõistlik, kuulamise jaoks on meie komisjoni prioriteedid ju juba paigas äh, kirjalike küsimuste näol, mis esitati volinike kandidaadile. ning äh, ülejäänud on fraktsioonide või üksiksaadikute asi, kes ei pea seda praegu otsustama meie ei otsusta töökava üle, seega ma ei mõista, mida me üldse täna arutame või otsustame, nagu Terri ka ütles õigesti. võib-olla saaksime ju seda aega paremini ära kasutada. When I was in the chair's announcements <laughs> so we are actually not there, we are actually jah, me oleme alles esimehe teadaannete juures. Äh, seega on mõistlik vaielda, kas on äh, vaja arutelu tavalisel libe koosolekul. see on ju mõistlik, et selline punkt on teisipäeva pärastlõunal päevakorras. aga näen, et ka härra Lennarts soovib sõna ennem, kui me esimehe teadaannetega ühele poole jõuame. jah hüppamine võib-olla ei kirjelda kõige paremini seda, mis ma tegin, aga ma saan aru, et muretsetakse, et liiga palju inimesi ei ole kohal, aga meie fraktsioon toetas seda mõtet, et me peaksime seda arutelu pidama, eriti arvestades, et meie komisjonis on palju uusi saadikuid ning mingisugusel hetkel mandaadi alguses, selle asemel, et kohe pea ees konkreetsete teemadega tegelema hakata, oleks mõistlik, et me vahetame arvamusi lähiaastate prioriteetide üle. loomulikult äh, voliniku kuulamine on üks võimalus, kõik ei saa seal äh, osaleda, sest küsimuste hulk on ju piiratud ja praegu selle asja arutamine oleks võib-olla mõistlik. tuleks kasuks kõigile, kes arutelus soovivad osaleda. ja mina olen alati mõelnud, et me peaksime keskenduma äh, sõnavõttude kvaliteedile, mitte kvantiteedile, seega minu pärast võiksime jätkata. Position that you have just expressed and the position that was made by Mrs. seega näen, et mõningad on ka nõus, jah, proua Sippel ütles, rääkis küll vastu, aga aga siin on saadikuid ka kohal, aga kui lubate, siis teeme kõigepealt esimehe teadaanded ära ma, mul ei ole seda võimalus olnud veel teha. keeleprofiil, siin ei ole suurt midagi öelda, kõik keeled on esindatud, välja arvatud kaelikeel, et teil peab olema elektrooniline hääletuskaart olemas, sest meil on suur hulk hääletusi plaanis kella kuuest õhtul, siis hääletame. vaadake, et teil kaardid selleks ajaks oleks kaasas sest meil on suur hulk hääletusi. siis tuleb heaks kiita ka koordinaatorite otsused, mis puudutab raportööride määramist erinevatel teemadel. härra Leenars peaks olema raportöör teiste Euroopa Liidu infosüsteemidele juurdepääsu asjus, EKRIS puudutab siis, puudutab see ning samuti Euroopa Parlamendi ja nõukogu öö, otsus tagada juurdepääs ETIAS-e süsteemile. mõlemad on määrad antud siis härra Lenarsile. proua Visnjevska on raportöör teemal Liechtensteini ja Euroopa Liidu vahelise leppe alal, mis puudutab Äh, mis puudutab juurdepääsu Eurotakile. mis puudutab äh, Euroopa Liidu lepet äh, Islandi ja Norra kuningriigiga jällegi Eurotakile juurdepääsu asjus, sinna on määratud ka raportöör Marina Kaljurand. kokkulepe Mehhikoga et vahetada reisijate äh, andmeid Euroopa Liidu PNR. siis Katariina Kinnitši peaks olema Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi raportöör ning Sotsiaalfondi raportöör. mõlemad lähevad siis kolleeg Katariina Kinnitšile siis delegeeritud ja rakendusaktid. komisjoni rakendusotsuse projekt, mis puudutab äh, asüüli, migratsiooni ja integratsioonifondi kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal. Euroopa Parlament sai kaheksateistkümnendal septembril komisjoni äh, rakendusotsuse projekti, millega muudetakse senist otsust, mis puudutab äh, varjupaiga rände ja integratsioonifondi rahastamist. see äh, alusakt äh, saadeti libe uudiskirjaga kõigile saadikutele septembrikuus ning vastulausete kuupäev oli ka paika pandud kui mõnel saadikul on vastulauseid, siis palun teate võima-, andke võimalikult kiiresti libesekretäriaadile teada ennem teist oktoobrit keskpäeval. nii palju teadaannetest. Äh, nüüd alustame arutelu. parlament alustas tööd juulis. meil toimus mitmeid arutelusid vastutavate volinikega eelmisest komisjonist, mille mandaat on lõppemas Junckeri komisjonist. meie poliitvaldkonnas. kuulasime ära ka kõik tegevdirektorid öö, eh, ametitest meie tegevusvaldkonnas. meil toimus esi-, üheteistkümnendal juulil koordinaatorite kohtumine, kus me otsustasime vahetada arvamusi kõikide saadikute vahel libe komisjonis. ja seda uue mandaadi aja prioriteetide üle. kuulamised on paari päeva kaugusel. Nad algavad Äh, mis puudutab siis järgmise von der Leyeni komisjoni voliniku kandidaate. ning see öö, äh, võtab äh, ära suurem osa meie ajast. mõningad lahtised teemad lähevad uuesti töösse pärast tänaõhtust hääletust. seetõttu võiksime täna vabalt arvamusi vahetada, et äh, jätkata koordinaatorite koosolekul alanud arutelu ning äh, mis jätkub kindlasti ka homme koordinaatorite koosolekul keskpäeval. alustame kõigepealt koordinaatoritega ja loomulikult siis saavad kõik teisedki sõna. alustame. härra Lenners, teie olete esimene uh,. Thank you very much uh.... suur tänu. ma arvan, et meie jaoks kõige olulisem on see, millega me oleme ka varasemalt töötanud, viimased kolm-neli aastat, nimelt varjupaigasüsteemi reform. kui vaadata neid äh, kirju komisjoni presidendikandidaadile ja volinikukandidaadile, siis soovitakse välja tulla uue paketiga ja nii palju, kui ma ka ei tervitaks seda uut kokkulepet, ma leian, et see kokkulepe on vajalik, ei peaks me siiski kõrvale heitma kogu senist tööd see puudutab eriti teemasid nagu Eurotac, mis on ju samm edasi varjupaiga taotlejate sõrmejälgide, sõrmejälgede võtmisest, mis on igal juhul vajalik, sõltumata sellest, mida APR-i või Dublini määruse osas kokku lepitakse ja sellega tuleb kindlasti jätkata. seega ka rändesüsteemi Achilleuse kannaks praegu on tagasisaatmise poliitika puudumine, mis oleks piisavalt tõhus. seega tekib olukord, kus pooled inimesed, kellele ei määrata rahvusvahelist kaitset, otsustavad Euroopa Liitu jääda ja väga keeruline on ka pälvida avalikkuse toetust, et kaitsta tegelikke põgenikke, keda ju tegelikult igal pool soovitakse kaitsta. seega tekib küsimus, kuidas toimida inimestega, kes äh, jäävad siia, kuigi neil kaitset vaja ei ole. ja ma saan aru, et seda kõike on väga keeruline saavutada, et me ei suuda kohe meeletut edu saavutada selles vallas, aga koostöö kolmandate riikidega, päritoluriikidega, transiitriikidega on äh, määrava tähtsusega ning sellega peaks tegelema ka Euroopa Liit järgmise viie aasta jooksul. ja mitte nii, et iga siseminister või välisminister äh, eraldi suhtleb iga päritolu või transiitriigi esindajaga ja räägib seal oma juttu, vaid meil on vaja tõelist Euroopa lähenemist, mida kõik liikmesriikide ministrid toetavad, nii varjupaiga teema kui välisministrid. kui palju aega on mul sõnavõtuks? kaks minutit. ma siis vabandan, kas kõigil on kaks minutit kõneaega? ma tunnistan, et praegu alles teeme sooja. ja mis puudutab nüüd julgeolekut, siis eelmisel ametiajal tõesti töötasime kõvasti selle kallal. kui me vaatame koostalitust, ETIAS-t, entry-exit süsteemi, PNR-i, siis parlamendina peame ka kõigel silma peal hoidma et Euroopa kodanike elu ka praktikas paraneks. aitäh, härra Lennart! time would be to every coordinator, but I suggest we correct ourselves and try to make it into minutes from now. üritame siis edaspidi piirduda kahe minutiga, proua Sippel, palun. aitäh, mul on hea meel, et nüüd on siin saalis üha rohkem inimesi, koordinaatorid on ka siin, siis on võib-olla natukene rohkem tolku sellest arutelust, ma ei hakka liiga pikalt sooja tegema aga kõigepealt üks üldine märkus, sest me räägime palju tehisintellektist, aga samal ajal digiteerimine hõlmab juba kõiki meie elu aspekte, põllumajandus, kodanikuühiskond, kriminaalõigus, igal juhul me peame vaatama, kuidas see mõjutab isikute käitumist väga lihtne on piletit osta, aga väga lihtne on ka vihakõnet levitada. kuidas me sellega toime tuleme ning kuidas me selles digikeskkonnas suudame edendada demokraatia põhiväärtusi ja vabadusi. samamoodi, kuidas selles digikeskkonnas ära kasutada uusi võimalusi, ilma et me müüks maha oma õigusi ja vabadusi ja kuidas me saame luua usaldust kõigi vahel nende keerukate arengute suhtes, see on lähiaastatel suur väljakutse. mis nüüd puudutab teisi teemasid siin, kui me räägime kriminaalõigusest ja muust, siis peaksime keskenduma ka rakendamisele. varasematel aastatel oleme kriminaalõiguses langetanud erinevaid otsuseid, kuidas võidelda kuritegevuse, terrorismi ja muu teemadega, aga kui vaadata, mida me veel varem tegime, siis väga paljusid asju ei ole veel praktikas kasutusele võetud. kuidas me saame otsustada, et kuskil on mingi lõhe, kui tegelikult neid asju ei rakendata, seega meie suur ülesanne ongi väl, välja uurida, kas asju rakendatakse või mitte ja siis ühiselt komisjoniga tõesti minna ka rakendamise juurde, sest muidu on mõttetu rääkida uutest meetmetest. nüüd viimane märkus, varjupaiga taotlemine ja ränne. huvitav oleks näha, kas see Malta kohtumine, mis, mis toimus, võiks olla lähtepunktiks, et ka nüüd meie võtaksime vastutuse varjupaiga taotlejate osas või nõrgestame kõiki, kõike veelgi võrreldes varasemaga, seega meil ei ole vaja mitte ainult vastutust võtta, võimaldaks inimestel paluda varjupaika Euroopa Liidus, mis tähendab seda, et paljud inimesed oma päritoluriigist, kui nad põgenevad piinamiste eest, ei saa ju viisat Euroopa Liitu, neil polegi muud võimalust, kui ebaseaduslikult tulla. samamoodi tööhõive küsimus, sadu erinevaid reegleid, töö huvides seaduslikult rännata, igal juhul kõiki neid olukordi tuleb parandada. aitäh, palun Sofi Infeld. aitäh varasemalt, kui me rääkisime päevakorrast, ütlesin juba, et see on arutelu, kus käsitletakse kõike. nüüd arvestades, mida varasemad kolleegid ütlesid, et rakendamine on oluline, ma toetan seda, aga ka jõustamine mitte ainult see, et võetakse üle õigusaktid siseriiklikku õigusesse vaid ka jõustatakse ja kohaldatakse seda, mis on olemas. on väga suur lünk selles osas, milline surve on õigusakte vastu võtta ja Euroopa Parlamendil ja siis ei ole mingit kiiret tegutsemist, kui me räägime rakendamisest ja jõustamisest või pretsedendi õiguse kohaldamisest või ka Euroopa Kohtu lahendite täitmisest. seega meil on vaja ka põhjalikumat hindamist, enne kui võtame vastu uusi õigusakte julgeoleku või terrorismivastase võitluse valdkonnas, peame me vaatame läbi kõik need õiguslikud algatused, aga pole mingeid hindamisi, mis on nende kulu, tõhusus, kas midagi tuleks läbi vaadata, asendada. varjupaika teemat juba mainiti, loomulikult ka seaduslik tööränne, seda tuleb käsitleda, kui ei ole seaduslikke võimalusi töörändeks, siis ei leia me lahendust ka varjupaiga probleemile. nüüd põhiõiguste tugevdamine, sealhulgas andmekaitsereeglid, mis puudutab ka politsei, justiits ja luureametite koostööd, õigusriigi põhimõtted on väga oluline teema ja täna nägime ka ühte head näidet, kui tähtis on justiitsasutuste sõltumatus, süsteem toimib. lõpetuseks välissuhted, mis puudutab vabadust, justiitsküsimusi, julgeolekut, eriti Atlandi-ülesed suhted, aga ka suhted naaberriikidega. kokkuvõtteks ma arvan, ja see ei ole poliitika teema, aga peaksime vaatama ka, kuidas me kujundame poliitikat, sellepärast et parlament teeb oma kodutöö ära, töötame väga põhjalikult, teeme kõvasti tööd ja siis kõik satub nõukogu musta kasti, seal on asjad tupikus. seal on teemasid, millega pole edasi liigutud aastakümneid, diskrimineerimise vastane direktiiv, varjupaigapoliitika, see ei ole vastuvõetav enam ja meie justkui kompenseerime üle, võtame vastu uusi poliitikaid selle asemel, et nõukogus võetaks vastu otsused ja et liikmesriigid seda siis ka ellu viiksid, aitäh. aitäh, proua Endbelt, nüüd proua Rentke, palun. aitäh väga palju olulisi teemasid on kolleegide poolt juba tõstatatud ning meie komisjon on siin tõesti esiliinil, sest on nii palju teemasid, millega me peame töötama ja ma nõustun, et varasematel aastatel, kui parlament äh, soovib midagi vastu võtta, siis nõukogu blokeerib seda, aga tõesti Euroopa Liit peab otsuseid langetama, sest kodanikud seda soovivad. ma olen üritanud natukene struktureerida neid mõtteid, mida meie arutasime meie fraktsioonis. kõigepealt võitlus sellise Euroopa nimel, mis austab põhiõigusi, õigusriigi põhimõtteid loomulikult see õigusriigi põhimõtete meede on keskse tähtsusega, et saaks sekkuda juhul, kui on rikkumisi, aga see tähendab, et me läheme edasi ka artikkel seitse menetlusega, mida parlament on ka soovinud. see tähendab, et lähme edasi ka Istanbuli konventsiooniga, soopõhise vägivalla direktiiv, mida parlament on välja pakkunud ning ka horisontaalne võrdsuse direktiiv. loodetavasti see on prioriteet, sellepärast on sadu tuhandeid vabaühendusi üle Euroopa, kes tähelepanelikult jälgivad, mida meie teeme. teiseks, inimõiguste põhine varjupaiga taotlemine siin nõustun kolleegide frustratsiooniga. meie oleme varjupaigapaketi puhul viimasel ametiajal väga palju tööd ära teinud, et leida kompromiss ja ei tohi lubada, et nõukogu nüüd sellega lihtsalt enam edasi ei liigu, seega peaksime selle teemaga edasi minema otsingu ja päästeoperatsioonid on prioriteediks ja viimasena ka välismõõde, sest ei tohi juhtuda, et need kokkulepped, mida Euroopa Liit sõlmib rände vallas, nõrgestavad meie järelevalve rolli või inimõiguste rolli. ja lõpetuseks võitlus julgeoleku nimel, ilma et me kaotaks kodanikuvabadusi ja andmete salmestamine, säilitamine, sellega haakub ju ka Euroopa Kohtu lahend, mis ütleb selgesõnaliselt, mis on lubatud. ja kui me vaatame nüüd neid volinike kuulamisi, mis tulevad, siis on palju arutatud sõnastusi ja tiitleid. meie komisjon vastutab veerandi õigusloomeliste ettepanekute eest siin parlamendis meie parlamentaarse töö sisu saab kuulamisel selge nime ja on põhjalikult arutelu all. me peame konkreetselt küsima, mida volinikukandidaadid plaanivad, mitte me ei tohi jääda lihtsalt kinni nendesse tiitlitesse. aitäh. nii, kas idee esindaja soovib sõna, palun. aitäh. nagu ikka, räägin oma emakeeles. kui hakkame poliitikat kujundama, siis peame vaatama, milline on see keskkond, milles me praegu oleme. ÜRO kohaselt Aafrika rahvaarv kasvab ühelt miljardilt nelja miljardini ning teadlaste arvates ligi pooled aafriklased, kes on nooremad kui kakskümmend viis eluaastat, soovivad lahkuda ja me ju teame, kuhu nad lähevad, Euroopasse. seega Aafrikast ini-, lahkub see potentsiaalne keskklass, Aafrikas majanduse areng on takistatud ning see mõjutab kogu rahvastikku Aafrikas, aga see viib ka kultuuriliste pingeteni Euroopas, sest me ei näe mitte integratsiooni, vaid segregatsiooni ning kultuurilise rikastatuse asemel näeme me äärmusislamit. seega me peame mõtlema, kes sellest kõigest kasu saab. ning milliseid probleeme on lahen-, kunagi saanud niimoodi lahendada, et teeme lihtsalt uksed lahti. meie peame kaitsma oma eluviisi, meie ei soovi oma kontinendil vähemuseks muutuda, seega selline massiimmigratsioon tuleb peatada. me ei taha olla sisserändajate suhtes karmid, vaid me lihtsalt armastame oma inimesi. aitäh! nüüd ECR, Nicola Procaccini, palun. Avere... ma tunnistan, et ma ei ole piisavalt äh, kogenud parlamendisaadik, et anda häid nõuandeid äh, meie äh, tegevusmetoodika kohta. usaldan oma kogenumaid kolleege kuid see, mis puudutab meie prioriteete, tahan siiski midagi öelda. meie komisjon on kindla peale üks neist, kus poliitilised erimeelsused on kõige nähtavamad. sest äh, see puudutab seda äärmiselt lõhestavat teemat, milleks on siis äh, immigratsioon ning äh, tahaksin äh, öelda, et äh, immigratsiooniküsimust peab juhtima, mitte lihtsalt taluma. ja me ei saa lihtsalt öelda, et illegaalset immigratsiooni on vaja selleks, et oleks olemas legaalne immigratsioon, mida on Euroopal vaja nagu kõigil teisel Eh, teiste sõnadega eh, immigratsioon peab olema nende jaoks, kelle, kelle elu on tõesti ohus sõdades tagakiusamise tõttu eh, ning selleks on vaja tõesti toimivat asüülisüsteemi ning illegaalsete immigrantide tagasisaatmine peab samuti toimima, kuid ta... äh, see peab eelkõige tähendama teistsugust lähenemist, mis äh, ei tähenda, et siin oleks häid või halbu, vaid äh, peab äh, lihtsalt aru saama sellest, et me eri, mõtleme erinevalt, aga lõpuks lõppeesmärk võib ju meil olla kõigil sama. nagu te teate Äh, soovime, et muudetakse Euroopa vahistusmäärust, soovime võidelda radik-, äh, radikaliseerumise vastu. soovime kaitsta Euroopa kultuuri. ning seega arvame, et härra Lennartsi ettepanekut võib toetada, see tähendaks siis Eurodaki ja äh, andmebaaside tugevdamist, tahan veel kord öelda, et meil on erinevad seisukohad siin komisjonis, aga eesmärk on meil ju sama. kuue fraktsioon. proua Ernst kuue fraktsioonist. vabandust, et ma natukene liiga hilja kohale jõudsin. nüüd prioriteedid. mis meie jaoks eriti tähtsad on? loomulikult kõigepealt varjupaik ja ränne, mille üle me peame tõesti palju rääkima. minu arvates on asi lihtne, kuidas me saame toetada seaduslikku sisserännet, milliseid meetmeid me saame siin vastu võtta, milliseid süsteeme saame välja töötada ning kuidas me saame mittebürokraatlikult olukorda parandada seega kogu see varjupaiga problemaatika. mõningad riigid on nüüd omavahel kokku leppinud, et Vahemerel need otsimis- ja päästmisoperatsioonid hakkavad toimuma ja teevad tihedamat koostööd nad ka kolmandate riikidega. et saadakse teada, milline laev parasjagu Liibüast on välja läinud, et neid saaks kiiresti tagasi viia meil on vaja ka mingisugust kiirmenetlust uurimaks välja, kas mõni inimene üldse äh, võiks taotleda varjupaika või mitte. Äh, äh, niimoodi edasi tegutseda ei saa, meil on kindlasti vaja mingisugust öö, lahendust öö, Eh, et muuta Dublini süsteemi praeguseks. Eh, meie koda on juba oma hea ettepaneku teinud ning ma imestan, et miks nõukogu sellega mõistlikult pole senini ümber käinud. ma arvan, et kõik liikmesriigid peavad ka osalema. meie jaoks on oluline ka see öö, eh, inimeste öö, massiline jälgimine üle Euroopa, meie jaoks on see süvenev probleem ning isikuandmete kaitse, seda viimasel ajal mainitakse vähem, aga see on ka minu arvates väga tähtis teema. võib näha, et, et seda teemat ei väärtustata piisavalt praegusel hetkel, ma praegusel hetkel lõpetan. We... niisiis, nüüd on koordinaatorid sõna saanud. ja neid arutelusid oleme ka varasemalt pidanud, käsitleme uuesti homme koordinaatorite kohtumisel, aga nüüd on meil aega ja see oligi selle punkti mõte, et kõik saaksid vabalt sõna võtta ning me näeme, et et osalejate arv muudkui kasvab ja kasvab ja paljud liikmed soovivad veel sõna. palun, teil on nüüd võimalus. järgmine kõneleja. suur tänu, härra esimees. kõigepealt minu arvates on väga mõistlik nende prioriteetide üle arvamusi vahetada. esiteks seetõttu, et me oleme ju demokraatlikult siia valitud ning me peaksime vabalt sellest teemast rääkima ning teiseks, äh, me oleme ju kodanike vabaduste äh, äh, komisjon ning meie tegevusväli on väga lai. Need teemad, millest me räägime, ju mõjutavad otseselt inimeste elu ning meie otsused mõjutavad nende elu väga tõsiselt. me räägime ka ju julgeolekust ning tuleb tunnistada, et ilma julgeolekuta ei ole ka vabadust. me peaksime rääkima ka äh, sisepiiride kontrollidest, kontrollist. Äh, minu arvates äh, me soovime ju, et vabalt liiguks in-, teenused ja kaubad ja seetõttu äh, minu arvates ei ole mõistlik, et me siin äh, soovime püstitada sisepiire, selleks aga on vaja tagada, et meie välispiirid peaks kahe tuhande viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal aastal nägime me, kui tõsist rolli mängib meie välispiiride kaitse. inimesed ootavad täiesti õigustatult meilt, et me leiame vastused neile olulistele teemadele me äh, toetame siin Ursula von der Leyenit, kes äh, ütles, et oluline prioriteet on meie välispiiride kaitse. Äh, Frontexil on vaja tugevat mandaati ning kümmet tuhandet inimest personali hulka, samuti me peame selgeks rääkima ka varjupaiga ja tagasisaatmise poliitika Äh, näiteks äh, kohustusliku ümberjagamise arutelus nägime me, et selline süsteem ei äh, toimi ning samuti ei pidurda see inimkaubitsejaid ning ei lahenda algprobleeme põgenike puhul. kaks teemat veel. kõigepealt küberjulgeolek ja siis andmekaitse Äh, küberkuriteod ja küberrünnakud ei ole enam äh, ulme, vaid igapäevane asi, meil on vaja siin rohkem koostööd ning ka kriitilist infrastruktuuri. et, et seda kriitilist infrastruktuuri paremini kaitsta. aga ka siin mängib olulist rolli õigusriigi põhimõte. Euroopas ju, Euroopa ju põhineb õigusriigil ja inimõigustel, seetõttu äh, ei tohi me nendest põhimõtetest taganeda, me võime olla uhked õiguspõhimõtte üle ning me peame olema valmis seda kaitsma nii eh, siseriiklikult kui väljaspool ning viimane teema, terrorismi oht, millega üritatakse eh, meie aluspõhimõtteid õõnestada. ka siin on vaja meil tõelist koostööd ning ka head infovahetust läbi Europoli, mis toimiks hästi ning mis aitaks meid kõiki kaitsta. seeläbi saame me ju kaitsta oma julgeolekut ning seeläbi oma vabadust no.. suur tänu. nüüd saab sõna proua Purek. palun piirduge kahe minutiga nagu teised aitäh, jah, seda ma teen. ma arvan, et libe komisjon peaks keskenduma rohkem põhiõigustele, sest lõppude lõpuks loovad nemad, loob see õigusriigi põhimõtete raamistikku, millest me sageli räägime. see on ka lahutamatu osa Euroopa Liidu poliitikast, kui me räägime meie poliitika valdkonnas, sellel on selge mõju ka põhiõigustele ja vabadustele. Poola endise ombudsmanina on minu jaoks väga oluline võrdsete võimaluste tagamine kõigile. oluline on inimene ning seetõttu peaksime kindlasti keskenduma puuetega inimeste õigustele soopõhise vägivalla ohvritele, LGBT inimestele, sisserändajatele. Need inimesed on eriti haavatavad ning äh, kaitsetud diskrimineerimise ees, eriti kui kohtud ei ole täiesti sõltumatud ja võimude lahusust ei eksisteeri. seega tundub, et Euroopa Liidu raade kasutamine teatud riikides on keerukas, arvestades, et mõningate riikide jaoks ainult finantssanktsioonid avaldavad mõju, aga need sanktsioonid ei tohi olla suunatud tavakodanike vastu, sest nemad ei ole kurjategijad. aitäh, härra proua Al-Salani nüüd, palun jätkan rootsi keeles, selleks et kõiki natukene lõbustada. suur tänu, et mulle sõna andsite. väga olulisi poliitikavaldkondi on juba mainitud tehtud, toetan seda kahe käega, aga on üks teema, mis on mulle südamelähedane, nimelt rassismivastane võitlus demokraatlik ühiskond ei saa kutsuda ennast demokraatlikuks, kui riigi kodanikke koheldakse erinevalt, lähtudes inimese nahavärvist, mida tumedam on inimese nahk, seda keerukam on temal leida tööd, teda koheldakse halvemini ning seetõttu selle teemaga tuleb tegeleda meie komisjonis, aitäh. proua Stik Thank you, Chair. Um, as uh, has been reiterated by many of us, uh, we're looking forward to the new pact on asylum, uh, which me kõik ootame juba seda uut rändepak-, varjupaiga taotlemise paketti, mille Ursula von der Leyen on ka juba välja hõiganud, aga tundub, et liikmesriigid ei suuda sisus kokku leppida, aga mina jääksin selle juurde, et meie siin komisjonis tõesti nõuame, et esiteks viidaks läbi mõjuhinnangud praeguse õigusaktid, praeguste õigusaktide kohta, mis puudutavad rände ja varjupaigameetmeid ja ma arvan, et tõesti libekomisjon peab äh, survestama komisjoni sest ainult sellisel juhul on meil tõenduspõhine poliitika, kui hiljem tuuak-, tullakse välja uute ettepanekutega. liikmesriikidel on keerukas sisemõõtme osas kokku leppida, aga välismõõtme osas ollakse lihtsamini ühel meelel, eriti mis puudutab koostööd kolmandate riikidega, rände piiramine, vastuvõtmine aga ka põgenike vastuvõtmine, isegi kui me ütleme, et neil on vaja kaitset, siis viiakse nad ehm, üle teistesse riikidesse, kui vaadata seda Euroopa Liidu Türgi avaldus. ehk siis vastutus pannakse kolmandate riikide õlule. seega ma arvan, et meie komisjon peab ütlema, et seda poliitikat tuleb põhjalikumalt analüüsida. küsimus ei ole ainult solidaarsuses globaalsel tasandil, mida tuleb käsitleda, vaid ka küsimus on nendes põhiõigustes, mis on praegu kaalul. mitte kõikides kolmandates riikides ei ole hea varjupaiga taotlemise süsteem paigas, et inimesed saavad piisavat kaitset. kohati on maine väga kahtlane, eriti mis puudutab õigusriigi põhimõtete täitmist või korruptsiooni. me peame tõesti vaatama seda mõju ja tagajärgi sisserändajatele varjupaiga taotlejatele, kui Euroopa Liit sõlmib kokkuleppeid kolmandate riikidega. küsimus on ka institutsionaalses tasakaalus. veider on, kui Euroopa Parlamendil ei ole mõjukat rolli, isegi kui meil on eelarve kohaselt roll, aga eelarve on laiali pillutatud erinevate komisjonide lõikes, seega meil on keeruline hinnata seda välismõõdet ma loodan, et järgmisel ametiajal on see meie prioriteediks ja et me pöörame tähelepanu ka seadusliku rändekanalile, eriti mis puudutab tööhõivet, sest on ju selge, et tulenevalt demograafilistest arengutest ja arengutest tööturul on meil vaja ratsionaalsemat töörändepoliitikat, mis võiks leevendada ka varjupaiga taotlemise kanaleid, seega kõik võidavad sellest. Vážení kolegovia, keďže dnes je v Európskom parlamente... Aurik, täna Euroopa Parlamendis on huvitav näitus rassismi vastu. kui ma vaatan siin ringi, siis ma näen, et pingutustest hoolimata ei liigu asjad õiges suunas. me võitleme rassismi vastu, aga oleme olukorras, kus enamik rahvastikust seisab silmitsi diskrimineerimisega. võib-olla Brüsselis te seda ei tunne, aga mõnes riigis see on probleem, Slovakkias näiteks on projekte, mida rahastatakse Euroopa Liidu rahadest mille eesmärk on suunatud omavalitsustele, kus on teatud protsent äh, Rooma päritolu inimesi. ma ei saa aru, kuidas kahekümne esimesel sajandil saab anda toetusi äh, külades ainult selle põhjal, kes seal elavad, aga mida ma ütlen Slovakkia inimestele, kes näevad, et roomasid toetatakse, aga tavalisi inimesi mitte. meil on valitsuses eraldi osakond, kes tegeleb Rooma küsimustega. Nad saavad tasuta elamise ja see nüüd ei ole siis rassism, kas te kujutate ette, et enamik rahvastikust saaks kasu sellistest projektidest? kui me sellise projektiga välja tuleksime, meid rünnataks. on juhtumeid, kus Rooma päritolu inimesed saadavad korda kuritegusid, aga politsei pöörab lihtsalt pilgu kõrvale, sest muidu neid nimetatakse rassistideks. nüüd me oleme olukorras, kus politsei ametlikult andis teada, et osa, et see on Rooma kultuuri osa teisi inimesi ähvardada lihtsalt katsuge elada sellises külas või sellises ühiskonnas, vaadake, kuidas teie lapsi rünnatakse, sest nemad ise ei ole roomad. mina olen rassismi vastu loomulikult, aga ma tahan, et kõik oleks objektiivne. kui Euroopa Liit toetab sellist ühepoolset võitlust rassismi vastu, siis mingil hetkel äh, osa rahvastikust on lihtsalt puutumatud ja saab kuritegusid korda saata. me peame võitlema küll rassismi vastu, aga objektiivselt, sest muidu me ei saavuta häid tulemusi. aitäh. üha rohkem inimesi soovib sõna ja see mind ei üllata. mina olen pärit Hispaaniast, kus miljon Rooma kodaniku, Euroopa kodaniku elab, nad ei ole ohuks ei meie julgeolekule ega meie identiteedile mitte mingil juhul. Señor Salsalejos, tiene la palabra. härra Salsalejos, teil on sõna. suur aitäh teile, härra esimees. ma ühinen teie viimaste sõnadega teisest küljest tahaksin öelda, kui me räägime tulevikust, siis äh, äh tuleb äh, äh, tuleb meelde see väljend, et äh, elu on see, mis toimub sel ajal, kui meie plaane teeme. sõltumata sellest, mis me plaanime, peame suutma toimuvale reageerida mina arvan, et lähiaastatel näeme, eh, kuidas eh, kuriteod muutuvad täielikult digitaalseks. ehk eh, siis füüsilises maailmas toimuv ei kandu üle kübermaailmasse, vaid lihtsalt tegemist on teist laadi, uut laadi kuritegudega ja ka ohvrid on teistsugused. see tähendab, et meil on vaja õigusraamistikku, mis toimiks ja selles osas olen ma nõus ka eelkõnelejatega, meil on vaja äh, rohkem äh, tähelepanu pöörata jõustamisele. Euroopa tasandil tähendab see koostööd ja usaldust. meil on vaja äh, edasi ja ehitada Euroopa Liidu struktuur üles. praegune vahistamisorder on üks äh, võimalikest lahendustest, kuid me saame veelgi enam ära teha. peame välja töötama formuleeringuid, et äh, leida lahendusi käsikäes liikmesriikide parlamentidega, sest arvan, et äh, Eh, selles osas on meil veel väga palju eh, tööd võimalik ära teha. härra Moreno Sanchez, palun. ma ei palunud sõna. Te võite loobuda, te võite loobuda. aga prioriteetidest räägime alati hea meelega. ma samuti ühinen sellega, eh, mida ütlesite teie ja härra Sarsalehho äh, Eh, sest eh, arvan, et eh, Rooma ei ole meie jaoks problemaatiline, vaid rikastab Euroopa kultuuri. peame tegema kõik selleks, et Vahemeri ei oleks enam hiiglaslik surnuaed, tahaksin keskenduda sellele, mida mina nimetan Euroopa häbiks ehk et ma eh, jätame noored ja lapsed õiguslikku tühikusse, räägin siin neist, kes Euroopasse jõuavad. ja meie Eurospeech'is kutsume neid meenadeks. arvan, et meie komisjon peaks tegema kõik selleks, et eh, nende inimeste, nende laste olukord paraneks tundub, et praegu eh, on terrorismi küsimus vähem akuutne kui eelmise parlamendi koosseisu ajal, kuid eh, me kindlasti jälgime olukorda tähelepanelikult eh, ning kui ma räägin nüüd õigusriigi olukorrast, siis ma tahaksin, et kõigis liikmesriikides, muuhulgas ka Hispaanias, õigusriik toimiks ning lõpuks Euroopa kodakondsus. räägime väga paljudest muudest asjadest kuid minul oli võimalus ähm, tööd teha Euroopa kodakondsuse teemal ning konsulaarteenuste teemal sel, selles osas on äh, võimalik äh, sõna, äh, on võimalik palju ära teha. aitäh, et mulle sõna andsite, sest ma ei oodanud seda, aga te olete tõesti, tõesti kõnelejate nimekirjas. nüüd lähme härra Abramovitši juurde. proua. proua Adamovitš hmm.. lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh, aitäh selle eest, et mulle sõna andsite. täna räägime prioriteetidest ning äh, tahaks loomulikult äh, viidata küsimusele, mis on minule väga armas. ja selleks on vihakõne vastu võitlemine. Te võib-olla nägite, et ma kannan äh, punase südamega märki ja kuhu peale kirjutatud äh, Imagine there is no hate, kujutage, kui vihkamist poleks olemas see, mida Euroopa Liit praegu selle osas ära teeb, on ebapiisav. raamotsus rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemiseks on pärit aastast kaks tuhat kaheksa. ma meil pole piisavalt vahendeid, et defineerida vihakõnet, see puudutab rassismi, ksenofoobiat, agressiivne natsionalism ning ka immigrantide vastane vaenulikkus. aga kui seda niimoodi tõlgendame, jätame välja paljud isikud ja paljud fenomenid kuid see küsimus puudutab paljusid, mitte ainult poliitikuid või kuulsusi, vaid ka nooremaid ja vanemaid inimesi, koolilapsi puuetega inimesi ja puueteta inimesi. niisiis peame rääkima vabadusest, vihakõneta elamise vabadusest. peame sellega, selleks välja töötama kasutuskindla äh, õigusloome. novembris kavatseb meie komisjon korraldada avaliku kuulamise meediavabaduse osas eh, ning vihakõnevastase võitluse eh, veebis ja väljaspool veebi. see on eelkõige suurepärane võimalus mõttevahetuseks Euroopa käitumiskoodeksi väljatöötamisele ning see on ka ambitsioonikate eesmärkide väljatöötamine Äh, äh, vihakõne vastases äh, tegevuses. üritame ka võimalikult laiapõhjalise ülevaate saata vihakõne mõjust ühiskonnale, kõik valeinformatsioon, vihakõne, see levib väga kiiresti, sellel on väga traagilised tagajärjed, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Vartulu aitäh, esimees, kallid kolleegid. ma olen äh, siin komisjonis enne kohal olnud ja te ilmselt teate, et minu jaoks äh, on oluline küsimus, immigratsiooni küsimus, olen sellega üle kahekümne aasta äh, tegelenud ning mul, mul, minu jaoks on suur au, et äh, äh, mulle on antud võimalus osaleda Dublini määruse ülevaatamiseks äh, sotsiaaldemokraatide variraportöörina. arvan, et äh, see on, on oluline selleks, et asüülitaotluste küsimus tasakaalustatult ja arukalt ümber vaadata. meil on vaja toimivat asüülisüsteemi ning kõigepealt tuleb Dublini määrus üle vaadata, ümber teha. meil on vaja astuda olulisi samme dialoogi käivitamiseks, mis aitaks kaasa tuua äh, strukturaalseid muudatusi, sest äh, praegusel hetkel on selge, et ah, senine süsteem ei äh, toimi. meil on vaja ka Euroopa merepääste Eh, toimumist, sest ma olen liialt palju, liialt palju hukkunuid näinud, üle tuhande hukkuni e,. ning e, nende seas on olnud ka väga palju lapsi. selline asi ei ole aktsepteeritav. niisiis e, meil on vaja merepäästet, Euroopa merepäästet, kes aitaks neid hukkunuid ära hoida. üle neljakümne tuhande inimesi äh, lapsi, selliseid lapsi nagu teie ja meie lapsed, kes on seal hukkunud ning sellepärast olen veendunud ka, et üks prioriteet peaks olema see, et oleks võimalus legaalseks immigratsiooniks, kas siis nende jaoks, kellel on vaja rahvusvahelist kaitset, kui ka majanduspõgenike jaoks mitte ainult kõrge kvalifikatsiooniga immigrantide jaoks, vaid majanduspagulaste jaoks. kes need on, need, kes äh, surevad nälga, nad on inimesed, kellel on samasugused õigused nagu teistel. ning äh, äh, mõtlen siin tuhande kahe, tuhande teise aasta direktiivi üle, mis annab liikmesriikidele võimaluse kurjategijaks tembeldada neid, kes aitavad äh, hädas olevaid inimesi. sellist asja ei saa me lubada. me ei saa lubada, et liikmesriigid seda edasi teeks. üheskoos võime me ära teha väga palju ning saame need probleemid lahendada. sest äh, Euroopa vaime äh, Eh, toetub meie väärtustele ja põhimõtetele, eh, külalislahkusele, solidaarsusele, need on tõelised väärtused eh, ning nende abil on meil võimalik ka lahendusteni jõuda. suur aitäh! härra Breier, palun! Thank you, chair. I would like to uh.... suur aitäh! ma tahaks öelda, et ma hindan seda, mida minu kolleeg ütle-, kolleegid ütlesid julgeolekupoliitika kohta, kuid on oluline rääkida ka rakenduspoolest äh, ning ka äh, kohtupraktikast. peab olema võimalik hinnata seda, mida me tegime äh, minevikus. meil on vaja ka oma piirid paika panna. peame ütlema, et me ei soovi andmekogumist kõigilt kodanikelt. me ei soovi andmesäilitust, DNA andmete massilist säilitust, sest see tähendab, tähendada seda, kus valitsused kontrollivad meid ja mitte meie ei kontrolli valitsusi, see ei muuda olukorda kuidagi turvalisemaks. see tähendab seda, et meil on vaja säilitada seadusi, mis aitaks meil säilitada oma eh, vabadusi ja selle peame selgelt ütlema ka uuele komisjonile, et nad need eh, piirid täielikult paika paneks. järgmisena saab sõna proua Kanku. suur aitäh, ma sooviks eh, jagada äh, oma mõtteid. kõigepealt ma tahaks öelda, et äh, ma ei ole kuulnud sõnagi äh, riigi ja valitsusjuhtide äh, vastutusest äh, päritoluriikides, äh, sest äh, nemad on ju need, kes äh, on vastutavad mina olin laps, ma unistasin sellest, kuidas meie president oma tööd teeb, üks president seda ka tegi ja ta löödi maha. ühesõnaga, me ei räägi piisavalt vastutavatest isikutest. ning praegu on olukord siis järgmine. kui me räägime immigratsioonikriisist, siis me ei räägi selle, me ei mõtle selle peale, Eh, et äh, Aafrika võiks olla selline koht, kus, äh, kus midagi võiks juhtuda, me ei näe, et see on koht, kus on suur potentsi-, kus võib palju, suur potentsiaal olla. kui me seda teeks, siis meil oleks uued äh, siis kogudes meie vanavanemad ju arvasid, et aafriklane tähendab, aafriklane on midagi toredat, enam nii ei arvata, kui ma kuulen, kuidas räägitakse migrantideks, on mul selline tunne, nagu mõned mu keha osast või aju äh, oleks ära kadunud. Äh, kas te teate, et meil on suur potentsiaal, seega on meil äh, võimalik elust osa võtta me peame neile andma suuremaid võimalusi ja pädevusi ja peame Äh, aitama neil äh, suuremaid võimalusi anda neile riikides ja ka siin me kõik soovime siin lahendusi. meil on äh, erinevad perspektiivid ja mõtted, aga me kõik soovime välja töötada lahendusi ja sellele peame ka keskenduma, aitäh. Now the floor goes to madam Delbos Corfield, Mrs Delbos Corfield, please. proua Delbos Corfield, palun. sellest äh, juba räägiti proua Infeldti poolt, aga mulle tundub, et äh, vaja Äh, kinnistada parlamendi prioriteedid ning parlamendi roll õigusriigi kaitsele. Äh, pärast proua Sargentini raportit äh, nõukogu e-, esialgu ei reageerinud, väga palju raisati aega ning nüüd võeti see teema uuesti kindlalt käsile soomlaste poole, kuid mm, poolt, kuid samas parlamenti arvesse piisavalt ei võeta see äh, tekitab väga ohtliku pretsedendi paljudes valdkondades, näiteks äh, need seadused, mida siin arutatakse ja hääletatakse või neid ei võeta arvesse teiste institutsioonide poolt, seda oleme korduvalt näinud ning äh, näiteks artikli seitsme puhul on, tunduvad need olevat aina vajalikumad, kui soovime Euroopa tõsiseltvõetavat õigusloomet, mis garanteerib õigusriigi kaitset. see peaks tähendama suuremat legitiimsust ning see on ka üks Euroopa tuleviku tingimusi, seda tuleks võtta tõsiselt ning järgnevatel aastatel peavad äh, Eh, reageerima, eh, sest eh, Argentiini raport ei jää ainsaks, peame jõuliselt siin tegutsema, mis on äärmiselt oluline ja on oluline, et parlament oma hääle teeks kuuldavaks selles valdkonnas. Thank you, now Mrs Santos. mida? aitäh, proua Santos. Un papel, no meu ponto de vista, un papel determinante ma arvan, et meie komisjon saab mängima väga olulist rolli. õigusriigi kaitsel ning me peaksime sellele ka keskenduma. prioriteetide paikapanekul peaksime võtma arvesse meie rolli õigusriigi kaitsmisel Euroopa Liidus ning meie tööd peaks me mõõtma otsuste ellurakendamise järgi. ei piisa sellest, et me arutame asju, me peame ka jälgima, kuidas rakendatakse ellu seda, mille me oleme hääletusel vastu võtnud. seda tuleks järgmise viie aasta alguses arvesse võtta. ühest asjast on siin veel päris palju räägitud, see on seotud rändega uus pakett, millega hakkame tegelema. kõigepealt tuleks analüüsida, kui palju seda on senini suudetud ellu rakendada. tuleb kõigepealt uurida, kuidas on olemasolev õigustik ellu rakendatud. siis tuleb vaadata, mis toimub Vahemerel ja tagada, et hiljutised sündmused Vahemerel ei korduks. sest need on tõesti plekiks Euroopa Liidu mainel ja südametunnistusel. me öö, pigistame silmad kinni öö, surmade ees Vahemerel, mis läbi Vahemeri on muutunud öö, suureks ühishauaks. seetõttu ma sooviksin, et meie komisjon võtaks väga tõsiselt ka pääste- ja otsimisoperatsioone ning samuti ka seda, mida kodanikuühiskonna aktivistid teevad. see, et kriminaliseeritakse teiste inimeste eest hoolitsemine ja nende toetamine, on vastuvõetamatu. vahel on probleemiks ka lihtsalt see, et riigid ei tee mitte midagi. Pedro Bartolo vist juba ütles Äh, midagi väga olulist selle kohta, aga vaatame üle veel direktiivi kaks tuhat kaks, see on kõige tähtsam. aitäh. härra Muhave. härra esimees, ma eeldan, et te rääkisite minust. tegelikult tuleb öelda puksatee suur aitäh teile, härra esimees. parlamendis tavaliselt alustatavad uued kõik öeldes, et see on mu esimene kõne, mul see esimene kõne ei ole, kuid ma olen siiski uus saadik. ma soovisin osaleda selle komisjoni töös, sest äh, sain aru, et, sest see komisjon on just see, mis kehastab äh, Euroopa tõelist äh, hinge ja vaimu. see aitab äh, garanteerida vabadusele ja õigusele rajanevat ala. ning kuulen siin äh, väga palju sellist, mis on ideoloogiline ja ning unust-, unustatakse ära, et seda vabadust ei olnud varem ja praegused vabadused on meie kodanike garantiid ning sellega seoses ma arvan, et järgmised viis aastat peame suutma garanteerida kõigi Euroopa kodanike õigused ja võimalused ning selleks on meil vaja eh, pöörata erilist tähelepanu kõigele sellele, mis meie julgeoleku ja õigusruumi ohtu seab ning selleks on, see tähendab, et oht on, ohuks on siseterrorism ja välisterrorism. näiteks Barcelonas eh, arreteeriti eh, politseinike poolt eh, terrorirühmituse, kes soovisid Barcelonas tegutseda ning peame garanteerima ka eh, õigusriigi, mis tähendab seda, et eh, kohtute otsused eh, täidetakse ja seega ka seda, et ma palun, et Hispaanias kohtud täidaks Itaalia kohtute otsuseid ja ootan sama ka teiste liikmesriikide võimuorganitelt, sest vastasel korral on meil muidu, tegeleme siin lihtsalt sooja õhu tekitamisega. mind äh, valisid ametisse Hispaania kodanikud ning äh, äh, nad ei ole niivõrd mures rassismi või ebavõrdsuse pärast, sest Hispaanias on olemas ähm, Hispaanias on olemas põhiseadus, mis äh, võrdsuse täielikult garanteerib. meie peame garanteerima selle, et, äh, et äh, eurooplaste ja hispaanlaste ühisruum ei kaoks ning lõpuks tahaks öelda seda, et siin räägiti vajadusest äh, tugevdada näiteks politsei koostööd. Äh, ning loodetavasti mul Eurodaki raportöörina on võimalik selles töös paremini osaleda. jaa, vielen dank um,, ich bin hier in diesen ausschuss gekommen. härra Fest, aitäh. mina ühinesin selle komisjoniga selleks, et me räägiksime siin kodanike vabadustest ja õiguspõhimõttest aga vahel tundub, et me räägime siin ainult varjupaigast ja seaduslikust ja ebaseaduslikust rändest, seda kuulsime ka härra Bartolo sõnavõtust, tuleb mõista, et ränne toob kaasa järjest suurimaid konflikte kodanikuvabadustega. seda võib näha minu kodumaalt väga hästi, on tõusnud homoseksuaalsete äh, inimeste vastased rünnakud, noorte ja kristlaste ning eelkõige naiste vastased rünnakud Need rünnakud pärinevad peamiselt äh, migrantidest, sisserändajatest, peamiselt äh, islamiriikidest. seega meil on tõsine konflikt äh, sisserände ning kodanike vabadused kaitse vahel. sellele peakski meie komisjon keskenduma, mida ütles ka von der Leyen, ehk siis me peame kaitsma Euroopa eluviisi. me peame kaitsma vaba ja avatud ühiskonda, selle asemel, et leidma järjest uusi seaduslikke ja ebaseaduslikke sisserännuteid. me peaksime paika panema väga selge valikuprotsessi ning kui me ütle, leiame, et me rohkem öö, äh, äh, me ei, me ei suuda rohkem inimesi vastu võtta, siis sulgeme ka piirid minu arvates ei peaks mitte ainult proua von der Leyen sellest lähtuma, vaid ka meie komisjon. Thank you very much, Mr Chairman, dear colleagues, I um, welcome härra Hoiagi. aitäh, härra esimees, kolleegid, mul on hea meel, et me saame rääkida nüüd uue parlamendi aja meie komisjoni prioriteetidest, loodetavasti selline koostööl põhinev lähenemine jätkub ka tulevikus Äh, libekomisjonis, mis on eriti poliitiliselt laetud komisjon ju, nagu ma olen ka viimastel nädalatel ise näinud. me räägime olulistest asjadest ning meie vastutus on väga suur. ennem seda, kui ma toon välja sellest, mida me peaksime tegema, ütleksin ma paar sõna ka selle kohta, kuidas me oma tööd peaksime tegema. mul, minu jaoks on selge, et sageli on meie seisukohad väga erinevad eriti teemadel nagu sisseränne. see tähendab seda, et vastastikuse austuse põhimõtet järgides peame me austama ka üksteise eriarvamusi. see peaks olema aluspunktiks nende asjade arutamisel, kaasa arvatud rände ja sellega seotud küsimuste arutamisel. ning selles vaimus on väga oluline minu arvates mõista, et Euroopa solidaarsus avaldub mitmel moel. üks solidaarsuse näide on Euroopa piiride tõhus kaitsmine, nagu Ungari on Euroopa välispiiri kaitsnud viimastel aastatel ning sellest tulenevalt oleme panustanud ka eurooplaste turvalisusesse. sedagi tuleb tunnustada ja see on oluline ka kõikide teiste Euroopa laste turvalisuse jaoks. teine asi, mis on oluline, kui me räägime, kuidas inimesi aidata, varjupaiga taotlejaid või probleemides ees seisvaid riike, me peame tegelema probleemide allikaga, Lähis-Ida ja Aafrikaga, me peame aitama üles ehitada kogukondi, koole, haiglaid ja nii edasi, nii saame me üles näidata ka solidaarsust hädas inimeste vastu ning see on võib-olla parem viis, kui öelda, et igaüks võib tulla lihtsalt Euroopasse. see on minu arvates vastutustundlikum ja realistlikum. Sa-, sama põhimõte peab kehtima õigusriigist rääkides, sest see on meie jaoks ühine väärtus. me peame järgima võrdseid standardeid ning olema objektiivsed. see on hädavajalik, kui me räägime õiguspõhimõttest, kui me tegeleme eraldi riikidega, siis peame tegelema kõigi riikidega ning äh, kehtestama ühesugused standardid kõigi, kõikide jaoks, seeläbi oleme me ka usaldusväärsemad. suur tänu tähelepanu eest! proua Intsel. aitäh, sooviksin mainida paari valdkonda, mida juba mis on juba välja toodud, aga kordan nad veel üle. esiteks, üks valdkondi, mis minu jaoks on üsna tähtis lähiaastatel, on võidelda paremäärmusluse tõusu vastu. see käib koos äh, ka õiguspõhimõtte kaitsega, kui vaadata üle Euroopa, siis me näeme, kuidas demokraatiat ja õiguspõhimõtet hävitatakse ning seda tehakse seal, kus võim on parem äh, äärmuslike populistide käes. ning on natukene kurb ka kuulda vist Slovaki, äh, Slovakkiast pärit saadik, ta ütles, et ma ei ole küll rassist, aga minu arvates ei piisa sellest, kui me ütleme, et me ei ole rassistid, see, see ei muuda meid mitte rassistideks. see kõik oleneb sellest, kuidas me koht-, kohtleme inimesi. ja siis ta hakkas ütlema, et jaa, et roomad Slovakkias käituvad nii ja naa. see, kuidas me öö, näeme inimesi, kelle taust on teistsugune, vot see muudab meid rassistiks või mitte rassistiks. kui me ütleme, et teatud etnilise Äh, äh, taustaga inimesed käituvad nii või naa, see muudab meid rassistiks või mitte rassistiks. siis üks sõber või seltsimees siin veel ütles, et Rootsis, kus mina olen, temale ütleksin ma, et Rootsis, kust mina olen pärit, siis oht äh, LGBT inimestele, naiste vastu, demokraatia vastu ei pärine sisserändajatelt. see pärineb jällegi parempoolsetelt parteidelt. ühes meie Rootsi linnas paar nädalat tagasi parempoolne linnapea otsustas, et et ei tohi enam kasutada vikerkaarelippu. see on oht LGBT õigustele, mitte sisserändajad. teine teema on terrorism, igasugune terrorism, poliitiline terrorism ja religioosne terrorism ja kolmandaks ränne. ei saa olla nii, nagu praegu, et mõned riigid vastutavad väga palju ning teised riigid ütlevad, et me ei vastuta absoluutselt. aga me soovime kasu saada Euroopa Liidust läbi erinevate toetuste. me peame võtma endale ka vastutuse, samal ajal kui me saame Euroopa Liidult toetust. selleks, et Euroopa Liit tõesti oleks selline liit, mida selle parlamendi demokraatlikud jõud soovivad. seega me ei saa ühelt poolt öelda, et me saame, võtame lihtsalt raha vastu Euroopa Liidust, aga ei vastuta hädas inimeste ees. Nende inimeste ees, kes Äh, ei saa jääda sinna, kus nad sooviksid jääda. mina olen ise sisserändaja taustaga ja mina ei oleks öö, äh, siin praegu, kui mind ja minu vanemaid ei oleks sunnitud kodumaalt lahkuma. E-, ega suurem osa meist ei lahku sellepärast, et meile see meeldib. inimesed soovivad tegelikult jääda sinna, kus nad öö, äh, pärit on. seega me ei saa öelda, et me võtame, saame ainult kasu Euroopa Liidust, aga inimesi ei aita vabandust, äh, juba kahekordselt kõneaeg täis. jah, te olete kirglik, me mõistame, aga palun tehke kiiresti. ja lõpetuseks, meil on vaja tagada turvalised äh, teed äh, sisserändeks Euroopa Liitu, siis inimesed ei valiks neid ebaseaduslikke ja ebaturvalisi teid, seega turvalised sisserännud jääd oleks ka, ka üks prioriteete. aitäh! aitäh, proua Magiid! härra Magiid! aitäh, mul on üks öö, lühike märkus. kahe tuhande kaheksandal aastal ehk siis üle üheteistkümne aasta tagasi tegi komisjon ettepaneku uueks diskrimineerimisvastaseks direktiiviks. see oli uus horisontaalne direktiiv, mis tagaks, et võrdse kohtlemise põhimõtet rakendatakse mitte ainult tööturgudel, vaid ka laiemalt. me räägime siin vanusest, usust, rassist ja seksuaalsest sättumusest ning vaatamata pidevatest pingutustest Euroopa Parlamendi ja komisjoni ja kodanikuühiskonna ja suure hulga liikmesriikide poolt äh, ei, on see, arutelud selle direktiivi üle endiselt patiseisus äh,. presidendikandidaat von der Leyen äh, kinnitas uuesti üle, et ta tuleb välja uue diskrimineerimisvastase õigustikuga. seega see peaks olema ka meie komisjoni, libekomisjoni äh, prioriteediks minna edasi diskrimineerimisvastase õigustikuga ning äh, nõuda, et kirjutataks, tehtakse ettepanek uueks diskrimineerimisvastaseks direktiiviks, mis välistaks diskrimineerimise igas eluvaldkonnas, aitäh! härra Tudoratši. Uh, aitäh! paar kiiret märkust. kõigepealt ellurakendamine, Sofi rääkis ka sellest alguses, meie prioriteet peaks olema eh, ka kasutada oma õigust eh, järelevalvet teostada õigusaktide ellurakendamise üle juunis, kus me rääkisime võimaliku programmi üle, mis järgmisele komisjoni presidendile edasi antakse, leidsime me, et me peaksime ka tegelema tõsisemalt järelevalvega. sest äh, Frontex näiteks saab olema üks oluline osa meie äh, rändepoliitikast ja me peaksime mõtlema, kuidas seda teha. ning see, mida proua Sippel ütles, ma nõustun täiesti et digitaalmaailm, tehisintelligents on omavahel seotud ning need on ka prioriteedid meie jaoks. mina tunnen muret selle üle, kui sidusad saame me siin kojas olla, teades, et digitaalpoliitika jaguneb mitmete komisjonide vahel. meie komisjon suudab integreerida erinevad digitaalsed elemendid äh, Äh, Euroopa Komisjon suudab integreerida erinevad digitaalsed elemendid ühe portfelli alla, ma arvan, et me peaksime ka parandama koostööd teiste komisjonidega, näiteks tööstuskomisjoniga, äh, mis puudutab 5G-d, äh, digitaliseerimist ja muud. nii et ka meie liibe positsioon oleks väga selge digitaalsetes ja tehisintelligentsi asjades kolmas asi on seotud rändega, mitmed kolleegid juba rääkisid sellest, mina tunnen muret selle üle, et meil saab olema ka rahvusvahelise partnerluse volinik, mis mängib väga väikest rolli. ma arvan, et me peaksime saatma välja ka sõnumi, et sama ei et, et äh, me peaksime mängima suuremat rolli ka selle voliniku järelevalves. rahvusvaheline part-, partnerlus on väga oluline teema ning meie roll peaks olema siin ka väga selge, aitäh! proua Olat, mikrofon palun. Mikro, sehr viel gesagt worden, deswegen möchte ich mich siin öeldi juba päris palju ära, ma piirduksin nüüd kolme enda jaoks kõige olulisema teemaga, esiteks täna möödub äh, kümme aastat põhiõiguste hartast. me peaksime siin komisjonis ka järele mõtlema, kuidas inimesed aktiivselt oma põhiõigusi kaitsta saavad. ning peame vaatama üle ka põhiõiguste piiramise Euroopas, näiteks kuidas väheneb pressivabadus kuidas vabaühenduste tegutsemisvabandus väheneb ning liibe komisjoni jaoks vabaühenduste tegutsemisvabadus peaks olema oluline prioriteet. näiteks meil on, peaks olema algatusraport, mis puudutab seda teemat. Teiseks, ränne ning päästeoperatsioonid merel me peaksime äh, kindlaks jääma äh, juba parlamendis vastu võetud positsioonile ning kaitsma seda nõukogus. meil on vaja lõpuks Euroopa-ülest äh, solidaarsusel põhi, põhinevat varjupaigasüsteemi ning samuti peavad vähenema menetlusajad. meil on vaja päästeoperatsioonideks ka öö, lahendust, eile astuti väike samm seal õiges suunas ning meil on vaja kiiresti öö, see äh, fassiliteerimise direktiiv üle vaadata. me ei saa ju lubada, et, et ühelt poolt äh, päästetakse inimesed merel äh, äh, ning samamoodi koheldakse tegelikult ka inimkaubitsejaid, sest äh, määrustik nii ütleb. samuti tuleb vaadata, milline on äh, olukord meie välispiiridel. inimesed põgenevad vägivalla ja sõja eest ning siis võetakse nad vägivaldselt meie julgeolekujõudude poolt piiridel vastu. me peame vaatama üle öö, olemasolevad õigusaktid, meil on vaja jooksvat kontrolli olukorra üle ning meil on vaja loomulikult ka efektiivset välispiiride kaitset, aga see ei tohi kaasa tuua seda, et me hakkame rikkuma omaenda seadusi ning öö, inimõigused ei tähenda meile enam midagi. jah, tore on, et me nõuame inimõiguste kaitset üle maailma, aga me peame kaitsma, tagama, et ka meie piiridel inimõigusi ei rikutaks. meil ei ole siiamaani olnud ka seaduslikke sisserännuteid Euroopa Liitu. see Balkani tee ei lahendanud mingisuguseid probleeme, see nüüd suleti ning nüüd on meil ummistused nii väljaspool kui seespool meie piire. meil on vajadus sellise öö, öö, lahenduse järele. probleemiks ei ole mitte ainult välis, vaid ka sisepiirid. me peame rääkima ka nendest põgenikelaagritest ning kolmandaks räägiksin ma lühidalt õiguspõhimõttest, tahaksin veel kord rõhutada seda, kui oluliseks õiguspõhimõte Euroopa Parlamendi jaoks on. me peame öö, seda, ka selle väärtuste ja õiguste programmiga edasi minema. aitäh! ennem kui see arutelu, viljakas arutelu lõpeb, ootamatult viljakas arutelu meie esimesel libekomisjoni koosolekul. märgiksin ära, et kaks öö, saadikut, kes sõna juba said, soovisid veel teist kõneminutitki. seega kuulame ära need saadikud. aga rääkige lühemalt kui esimene kord teil on veel mingisuguseid lisakommentaarid? proua Sippel. Yes, Mrs Sippel. Thank you very much. Just because I heard maybe some misunderstanding. aitäh, mulle tundus, et siin arutelu käigus olid ka mingid väärarusaamad. esiteks, Euroopa Liit ei anna raha põgenikele. teisalt me anname raha liikmesriikidele, et paremini integreerida teatud teatud rühmi, sealhulgas Rooma päritolu isikuid, aga liikmesriigid peavad seda raha taotlema. teine näide puudutab puudutab äh, minu enda riiki, kuulsin mingit hullu statistikat, kui ohtlik on elada Saksamaal, eriti naisena. ma võin teile öelda, et mina tunnen ennast väga enesekindlalt, võin vabalt ringi liikuda ja see ei haaku kuidagi selle statistikaga, mida mina olen lugenud nüüd, mis puudutab rännet ja varjupaiga taotlemist, siis mõned inimesed tulevad siia, sest nad otsivad tööd ja loomulikult oleks tore, kui nad leiaks tööd päritoluriikides, aga meie ju vajame ka kolmandatest riikidest inimesi, kes teeksid tööd Saksamaal üritatakse inimesi leida isegi Mehhikost, et nad öö, meile tööle tuleksid, aga selge on, et mõned inimesed põgenevad poliitilise tagakiusamise ja piinamise eest ja see ei aita neid, kui me ütleme neile, et oi, ma näen, et te põgenete piinamise eest, hea küll, tahaksin teie valitsusega suhelda, ehk nad lõpetavad ära sellise tegutsemise. loomulikult siis me peame neid inimesi aitama. ma vabandan, et üks liige jäi kahe silma vahele, kes soovis juba sõna, aga kohe anname sõna järgmisele kõnelejale, aga enne saab sõna härra Kutekamp, palun. jah, mm, aitäh, et mulle sõna andsite. ma juba imestasin, miks mõni saab korduvalt sõna ja mina ei saa kordagi. võtan sõna siin komisjonis esimest korda, loodetavasti liiga palju või uuesti ma seda tegema ei pea, sest ma olen jätkuvalt lootusrikas, et esi, et me siin varsti enam ei ole, aga lootus sureb viimasena. olles nüüd seda arutelu kuulanud, siis on siin väga pikk loetelu erinevatest foobiatest ja ismidest ja vihakõnest, aga ei ole räägitud ühest demokraatia põhinõudest, nimelt sõnavabadusele ei ole viidatud ja igal kodanikul on õigus sõnavabadusele, selle põhjal hinnatakse, kas demokraatia toimib või mitte. ning kogu selle innukuse juures tagamaks seda, et inimesed ei äh, solvuks, nad on alati teretulnud, oleme me tegelikult jalge alla tallanud sõnavabaduse ja üritame juba ka mõtlemist kontrollida, mille näiteks on ju kõne. kogu selle arutelu käigus seda välja ei toodud ja ma ei tea, kas see on Euroopa Liidu teema üldse, võib-olla see on liikmesriikide küsimus, aga ma oleksin tundnud ennast kindlamini, kui oleks olnud tasakaal selle vahel, et me üritame inimeste tundeid säästa ja samas tagame ikkagi selle, et kõik võivad oma mõtteid väljendada, ilma et nad kardaks, et riik hakkab neid karistama. aitäh ja nüüd saab sõna järgmine kõneleja. kuulasin tähelepanelikult kolleegide sõnavõtte, kes on oma arvamusi väljendanud. paar paradoksi tooksin välja, kui lubate. näiteks, kui mina võtsin sõna, siis küsisin, kes saab kasu sellest äh, massirändest, ma arvan, et sotsiaaldemokraadid, rohelised ja teised ka sellele vastasid, nad ütlesid, et meil on inimesi vaja et majandus saaks areneda, see oli minu järeldus. kuidas majandus siis toimib? nõudlus ja pakkumine. seega küsimus on hindades. kui te tahate suurendada nõudlust rände kaudu, siis palgad lähevad madalamaks, aga kui nõudlus kasvab, siis ka palgad kasvavad ja väga imelik on, et kui meil on inimeste vaba liikumine, mis minu arvates iseenesest ei ole halb, aga samal ajal on Hispaanias, Kreekas, Itaalias noorte tööpuudus ja aga Saksamaa valitsus läheb Mehhikosse, et leida töötajaid ja sotsiaaldemokraadid, vasakpoolsed ja niinimetatud progressiivsed toetavad sellist käitumist ja teine oluline märkus julgeoleku kohta. nüüd te juba vastate pärast seda, kui teil oli võimalus sõna saada, te toote nüüd uusi aspekte, palun ärge korda, korrake ennast. nüüd julgeolek ja vabadus Need on tihedalt omavahel seotud. me nägime seda filmi Bowling for Columbine. Need, kes soovivad suuremat riigipoolset kontrolli, oluline on ka kodanikuühiskonna roll, mida heterogeensem on ühiskond, seda vähem kontrolli on vaja ränne tähendab, et riik peab oma kontrolli suurendama, siin on ka oluline silmas pidada positiivset diskrimineerimist, see on väga veider termin, sellepärast et demokraatia puhul on kõik võrdsed, kuidas me saame ütlema, et mõningate inimest, mõningaid inimesi võib rohkem diskrimineerida kui teisi. me peame ka vaatama milline on meie seisukoht ja ideoloogia, kuidas me asju käsitleme. inimesed, kes ületavad Vahemere ebaseaduslikult, nemad tuleks tagasi viia Aafrikasse või inimesed minu piirkonnas. inimesed rääkisid ka siin juba, et tuleb investeerida välisriikidesse. me peame leidma lahendusi, mis toimivad kõigi jaoks ma näen, et ka proua Kanko soovib uuesti sõna, palun tehke lühidalt, sest meil oli juba põhjalik arutelu, käsitlesime seda kaks tundi. seega kiire vastus ja siis üritan järeldusteni jõuda. jah, aitäh, luban teha lühidalt, jätkan hollandi keeles tahtsin vastata sellele, et keegi ütles, et kui inimesed vajavad abi, siis tuleks kõigepealt suhelda ametivõimudega. ma arvan, et siin on väär arusaam, mina kõnelen siin Euroopa Parlamendi liikmena, aga ka inimesena, kes kasvas üles vaesunud riigis ja me näeme millised on noorte inimeste ootused ja lootused, mida loodetakse Euroopalt ja mida ka mina ise kogesin. Euroopa annab nii palju raha, aga miks see raha läheb siis Aafrikas diktatuuridele, inimesed kes vajavad abi, neid tuleb aidata, see on iseenesest selge, aga tuleb ka mõelda, kas me kuulame üksteist, kas me tagame seda, et sellised olukorrad ei jääks kestma ning mil määral me inimesi kuulame ja kuidas me saame ressursse paremini kasutada. kui me räägime ka ärikontaktidest sisserändajate vastuvõtmisest ja nii edasi. küsimus on inimeste kuulamises ja vaatamises, kas meie lähenemine aitab ka struktuurilisi lahendusi ellu viia. aitäh kõigile. ma arvan, et nüüd see päevakorrapunkt oli igati mõttekas meil oli võimalus kõigil avatult rääkida, saime oma seisukohti vabalt väljendada. iga libe komisjoni liige võis oma seisukohti väljendada ja see lihtsustab kindlasti ka koordinaatorite tööd selles osas, kuidas praegu nii otsustavas etapis edasi liikuda. eriti, mis puudutab ka äh, volinike kandidaatide kuulamisi. ma lisaksin omalt poolt äh, seda, et nõustun teiega selles osas, et kurdeti selle korralduse üle, mis puudutab suhtlust volinikukandidaatidega ja siin tuleb vaadata Ursula von der Leyeni poole, kellest saab järgmine Euroopa Komisjoni president. härra Tudoraci ütles seda selgesõnaliselt, et on talumatu, et mõned volinikukandidaadid seisavad silmitsi kuulamisega, rohkem kahes või rohkem kui ühes komisjonis, kohati kahes või kolmes isegi, mis piirab võimalusi küsimusi esitada. ja ei saada rahuldavaid vastuseid oma küsimustele on selge, et on mitmeid volinikke ja portfelle, mis haakub põhiõigustega, samal ajal ka rahandus- ja majandusküsimused, mis tekitab segadust mis piirab meie võimalust järelevalvet teostada. ja ma isiklikult teid kõiki esindades olen selle teema tõstatanud äh, volinikukandidaadiga ning loomulikult puudutab see neid volinike kandidaate, kes tulevad äh, siia kuulamistele ja üritavad äh, võimalikult hästi vastata nendele küsimustele ma ise tõstatasin selle teema komisjoni presidendikandidaadile von der Leyenile ja ütlesin, et see tekitab probleeme mitte ainult praegu, nii olulisel hetkel, kui on kuulamine, vaid ka aastate jooksul, kui Euroopa Parlament teeb oma tavatööd, eriti mis puudutab meie järelevalve rolli et säiliks aruandekohustus vastavate komisjonide ees, mis on seotud volinike portfellidega. aga ma saan aru, et proua Sasaleho soovib uuesti sõna, enne kui lõpetan. väga lühidalt tahaks öelda lihtsalt, et kui prognoosid täituvad, siis äh, Äh, ähm, on äärmiselt kahju, kui proua Uderkami, Priili Uderkami ei ole äh, tulevikus enam siin komisjonis. I see your meaning <laughs> Well, she gave you a laugh <laughs> ta naeris selle peale. tore, et teil on huumorimeel alles. I mean, let me just conclude that uh, uh, uh, this discussion of us has raised uh, meie tänane arutelu on tõstatanud kõiki teemasid, mis on väga olulised ja ma olen öelnud korduvalt, et meie komisjonil on kõige rohkem tööd siin kojas. eriti, mis puudutab äh, õigusloomelisi teemasid, siis meie kanname seda rasket koormat siin Euroopa Parlamendis ja põhjusega, sest me tegeleme põhiõigustega, ka andmete konfidentsiaalsusega, inimeste vaba liikumisega, mis on üks olulisi sambaid Euroopa protsessi puhul Euroopa Liidu välispiiride ühine haldus, siseküsimused, see puudutab politsei koostööd, julgeolekut, julgeolekustrateegiat, piiriülene tõsine kuritegevus. me tegeleme õigustega. käsitleme kõiki juuraaspekte ning oleme olnud oma töös edukad rohkem kui korra. ka justiitskoostöö on tähtis, mis tugineb ju vastastikusele usaldusele. kõik need teemad ühiselt tähendab seda, et meie oleme üks mahukamaid komisjone siin ja seetõttu eelmise ametiaja jooksul pidime pidevalt suhtlema nelja volinikuga, kõikide ametitega, mis meie valdkonna alla käivad, seda oli vähemalt, vähemalt üheksa nendest ametitest haakuvad eh, libekomisjoni tööga reeglipäraselt ja eelmisel ametiajal oli meil asepresident, kes vastutas äh, õigusriigi põhimõtete eest, volinik Timmermans, Avramopolis siseküsimused, Jurova justiits ja julgeolek, Julian King. järgmisel ametiajal on meil nüüd asepresident, kes vastutab Euroopa eluviisi eest, Jurova, kes äh, tegeleb väärtuste ja läbipaistvusega, meil on justiitsküsimused Didier Reindersi puhul ja just siseküsimused. Ulva Johansen on volinikukandidaat, aga me peame käsitlema ka neid teemasid, mis osaliselt haakuvad eriti mis puudutab äh, privaatsust, mis on nüüd teise portfelli alla läinud, kas siin peame tegutsema? võitlus rahapesu vastu kriminaalõiguse kaudu, terrorismi rahastamine on nüüd asepresident Dombrovskise portfellis, kes vastutab majandusküsimuste eest, kuigi see oli varem karistusõiguse all ja libe sellega tegeles. seega me peame nüüd natukene maid jagama, meie liikumisvabadus on piiratum. ja lõpetuseks tahtsin öelda, et see arutelu on olnud eriti viljakas just koordinaatoritele kuna koordinaatorid nüüd peavad otsustama, mis on see küsimuste täpne sõnastus, mis on ette nähtud igale poliitilisele perele siin kojas, sest uue reegli kohaselt volinikukandidaadid vastavad maksimaalselt kahekümne viiele küsimusele, sõltumata sellest, kui mitu komisjoni on kaasatud kui toimub selle konkreetse volinikukandidaadi kuulamine, mis tähendab, et kakskümmend viis küsimust, mis tuleb jagada fraktsioonide vahel. Need, kes saavad äh, suurema arvu küsimusi, võivad esitada kelle esindatus on suurem, nemad saavad viis küsimust ja keda on vähem, saavad võib-olla ainult ühe see on väga keerukas ülesanne, küsimuste jagamine ja täpne sõnastamine. mis on koordinaatoritele ette nähtud. seega ma loodan, et see arutelu, mis siin just kõlas on eriti huvipakkuv just koordinaatoritele, aitäh kõigile sõna võtmast ja ma arvan, et meil oli üks haruldane arutelu, kus oli tõesti võimalik vabalt väljenduda. ning tahaksin paari sõnaga mainida ka ühte tundlikku teemat, nagu seda on diskrimineerimise vastane võitlus kõikides Euroopa Liidu institutsioonides. me tegeleme selle teemaga, sest õigused on meile olulised, võrdsed õigused on olulised, võrdsed õigused kõikidele Euroopa kodanikele, võitlus eelarvamuste vastu selle vastu, et inimene on mingi etnilise või usulise taustaga, keelelise taustaga ja selle põhjal teda diskrimineeritakse. ma arvan, et me ajame siin õiget asja et võrdsed võimalused on meie jaoks olulised, meil on ka nüüd uus portfell, mille teemaks on võrdsus. ja volinikukandidaat on seal Helena Talli, Malta kandidaat. seega meil on päris palju olulisi teemasid ja oluline on, et me oma töö alguses saaksime kohe aru, et tegemist ei ole teemadega, mis on väga keerukad mm alati on see protsess ka keerukas, esimene lugemine, teine lugemine, lepitus, triloogid, mis kestavad aastaid, me oleme seda korduvalt näinud ja näeme kindlasti ka tulevikus. Nad ei ole mitte ainult keerukad, vaid nad on ka poliitiliselt lõhestavad. seega tunnistagem endale, et meil ei ole mitte väga lai valdkond, vaid meil on ka väga intensiivne komisjon, seega austame üksteist, sõnavabadus on taga-. aga vastuolud on ka tagatud argumentide puhul, mida mõni fraktsioon heaks ei kiida vastuväiteid võib esitada, vaielda võib koha peal. seega suur tänu kõigile ja lähme nüüd järgmise teema juurde. nii nagu päevakorras kirjas on. mulle öeldi, et televisioon soovib salvestada meie kohtumist. Pestis Rakk oli on selle kanali nimi eeldan, et see on Ungari telekanal, jah, Ungari telekanal, kui keegi vastu ei vaidle, siis lubame kaamerat saali. ei ole keegi vastu, väga hea, lähme edasi. järgmine punkt, VISi määrus. meenutan teile, et meil on täna ka hääletused alates kella kuuest, seega peame vastu kuni kella kuueni. aitäh. annan sõna meie asepresidendile Bartolole nüüd ja tulen siia tagasi niipea kui võimalik. Vado? Allora, colleghi, per quanto riguarda... Colleghi, mis puudutab ähm, siis koos äh, talitlusvõime määrust, äh, siis äh, peame sellest veel edasi rääkima. annan sõna raportöörile, kes on siis Paolo Rangel aitäh, juhataja. ma arvan, et äh, see päevakorrapunkti pealkiri on pisut segadust tekitav. sest nagu te ütlesite, parlament on mm, eelmise koosseisu ajal enne valimisi seda teemat arutanud ja oma seisukoha vastu võtnud. Äh, täiskogu toetas meie ettepanekut Euroopa Komisjonile. nii et me sisuliselt äh, ei räägi sellest teemast enam, ehk siis arutame äh, küsimust teiste institutsioonidega tõepoolest, kuid ma rõhutaksin, et me veel ei äh, pea läbirääkimisi, vaid meil on vaja komisjoni ähm, Eh, meil on vaja komisjoni volitust eh, läbirääkimiste pidamiseks, loodetavasti saame selle paari tunni pärast, oleme praegu siin selleks, et korrata oma seisukohad üle. ma tahaks rõhutada, millised eh, parlamendi põhiseisukohad on. ja see on ka meie edasise mandaadi alus. kõigepealt me soovime suuremat turvalisust oma äh, piiridel. meil on, sellepärast on meil vaja äh, viisasüsteemi muutust, näiteks kuldviisasid ning need muudatused mitte ainult ei eh, kaitse paremini meie piire, vaid kaitseb ka pikaajalisi elanikke ning garanteerib vaba liikumist. teiseks me soovime paremini eh, kaitsta oma lapsi. me toetame komisjoni ettepanekuid eh, eh, langetada sõrmejälgede võtmise lubatud iga, sest see aitab kaitsta lapsi, kuid öelgem selgelt, et teeme, et kasutatakse ajaloo tugevamaid turvameetmeid meid et äh, alati võetakse esmasena arvesse lapse esmaseid huvisid. kolmandaks, me soovime toimivat äh, struktuuri nii tehniliselt kui õiguslikult. seega parlamendi seisukoht on tagasi saada nõukogu otsus, mis äh, otsustab süsteemi õigusliku aluse seose Lissaboni lepinguga. kuid selge on ka see, et see süsteem kasvab ning nõuded ja vajadused kasvavad samuti. meie soovime kõige turvalisemaid, kõrgema, kõige kõrgemaid standardeid eh, sellise eh, süsteemi kasutuse juures. neljandaks soovime õigeaegset eh, Äh, mitte liialt kulukaid äh, tulemusi saavutada, sest äh, praegusel hetkel peame eelkõige läbi töötama õigusloomeliste ettepanekute erisätted. kogemused näitavad, et liialt tihti eelarve ja ajakava lükkavad paigast meie infosüsteemid, seega soovime me tõhustatud teavitusmehhanisme, mis äh, piirduvad äh, kahe aastaga, et kogu süsteem äh, hakkaks toimima. arvan, et need on neli suurimat prioriteeti Euroopa Parlamendi jaoks ning see on ka meil mandaat läbirääkimiste pidamiseks. kui täna hääletus positiivseks osutub, seega härra esimees äh, ootan äh, tihedat koostööd variraportööridega ning äh, ka äh, ootan huviga nende esmaseid seisukohavõtti, nagu ootan ka seisukohavõtte komisjoni ja nõukogu poolt. olen kindel, et meid ootab ees väga konstruktiivne ja tõhus koostöö. aitäh. suur tänu, nüüd saab sõna, saab sõna kolleeg Tudoratš aitäh. ma sooviksin tänada raportööri. E, tahan tänada raportööri eelmise parlamendi koosseisu poolt tehtud töö eest. meil oli väga huvitav koosolek möödunud nädalal. aitäh raportöörile. see oli suurepärane võimalus e, fraktsioonidele oma seisukohad selle teema üle e, kokku võtta. tahaks öelda et mandaat võeti vastu eelmise parlamendi koosseisu poolt, meil on institutsionaalne kohustus selle eh, mandaadi juurde jääda. teiseks, eh, ma olen eh, ka nõus raportööri poolt sätestatud eesmärkidega nii sisuliselt kui ka rakenduslikult äh, range ajakava kasutusele võtmise eh, puhul. ma pean siiski oma muresid väljendama, kuigi ma ei taha minna tagasi, eh, ta ei taha loobuda olemasolevast eh, mandaadist, saan aru, et hääletustulemus oli väga napp ning siin küsimuseks on ka laste sõrmejälgede võtmine see on punkt, mis mind puudutab, sellepärast et äh, ma mäletan üsna hästi pikki arutelusid, äh, mis äh, toimusid aastaid tagasi, kui EAS-i määrus vastu võeti teisel lugemisel. tundub, et nüüd tehnilised eksperdid on meelt muutnud, paar aastat tagasi leidsid nad, et laste, alla kaheteistaastaste laste sõrmejälgede võtmine ei ole tehniliselt võimalik ning see ei äh, anna piisavat äh, kõrget äh, tuvastamismäära ning nüüd tundub, et tehniliste ekspertide arvamus on muutunud, see minu jaoks tekitab segadust. ma ei ole sugugi äh, veendunud ka selles, mis selle taotluse taga on, olen näinud arvusid eh, edastatud viisade kohta, neid on umbes paar miljonit, eh, neid lapsi, kellele need viisad antakse ning siin räägitakse eh, lapse, laste kauplemisega. kuigi ma olen äärmiselt mures sellise pärast, selle teema pärast, ma ei arva, et need legaalselt viisaga saabunud äh, lapsed oleks äh, inimkauplemise ohvrid. ma pigem arvan, et äh, lapsed, kes saabuvad Euroopasse illegaalselt immigratsiooni võimaluste kaudu on pigem ohvrid. Need on need mured, mille soovisin tõstatada ja ma loodan, et me suudame neile küsimustele ühised lahendused leida. suur aitäh. kolleeg Kunke saab sõna. suur aitäh. ma sooviksin raportööri tänada sest äh, ta käivitas meie kontaktid taas kord äh, ning ma tahaks rõhutada, et me äh, toetame eelmise parlamendi poolt antud mandaati, leiame, et on kahetsusväärne, et tulemused ei olnud sellised, nagu äh, toetasime alguses, kuid ma toetaksin seda, mida raportöör ja Renew ähm, ütlesid viimasel kohtumisel. loodetavasti saame seda küsimust edasi arutada ning äh, loodetavasti leiame ka tulevikus kõigile sobivamaid lahendusi. aitäh. suur aitäh, nüüd, äh, nüüd annan sõna kolleegidele, kes sõna peaks soovima ehk siis alustame arutelu. kõigepealt saab sõna härra Raada. suur aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaks tänada raportööri suurepärase töö eest selle olulise raporti juures. Europoli eh, eh, töö on näidanud, et meil on äh, tegevuses suur tühik, ehk siis, et informatsiooni on, aga seda ei jagata, sest selleks puuduvad vastavad mehhanismid. on olemas erinevad süsteemid, millel on kõik äh, spetsiifilised äh, eesmärgid olemas kuid äh, ei ole mingisugust äh, kontrollimehhanismi ega võimalust äh, teiste süsteemidega olemas. seega tähendab seda, et info võib olla äärmiselt killustatud. oluline on äh, erinevate süsteemide koostalitlusvõime ning äh, äh viisasüsteem, Schengeni süsteem, sisenemis-väljusüsteemid peavad tootma äh, suutma koos tegutseda, et, et piirivalvur saaks eh, inimese kontrollida kõigis süsteemides. mul on hea meel, et me alustasime institutsioonide vahelisi läbirääkimisi, sest eh, nii on eh, meil võimalus äh, kasutada erinevaid äh, võimalusi, et veenduda, et inimesel ei ole mitmeid erinevaid äh, identiteete, kuid selleks, et see võimalus oleks, äh, peavad liikmesriigid edastama kvaliteetset informatsiooni. see on ainukese võimalus võidelda terrorismi ja illegaalse immigratsiooni vastu. suur aitäh teile. ja nüüd saab sõna järgmisena saab sõna kolleeg Slonova. mina kui äh, variraportöör tervitan seda ettepanekut, äh, sest äh, me kõik teame, et immigratsioon oli oluline teema eelmise parlamendi koosseisu ajal, kuid me ei leidnud lahendusi, me kõik oleme nõus, et meil on vaja julgeolekut suurendada välispiiridel ning selles osas ma tõesti seda ettepanekut tervitan. kuid äh, mul on äh, mõningaid muresid, äh, mõned neist on juba mainimist leidnud. kõigepealt ma tahaks öelda, et erinevalt nõukogust arvan ma, et meil on vaja konkreetseid ajakava, et, et muudatused sisse viia. teiseks ma tahaks öelda, et kohe, kui me avame süsteemi pikaajalisedele viisadele ja elamislubadele, peaksime rääkima ka andmesäilitusperioodidest. näiteks kuna meie liikmesriikidel on andmeid meie Euroopa Liidu kodanike kohta, siis ma ei tea, miks neil ei peaks olema äh, andmeid kolmandate riikide kodanike kohta, kui nad meie riikides elavad nüüd alaealistele sõrmejäljed. arvan, et peaksime jääma andmepõhise ähm,, andmepõhise äh, äh, infoallika kohta meie äh, äh, teame, et omelemas olevad määrused leiavad, et äh, alla kaheteist aastaste laste sõrmejälgede võtmine on äh, lubatud ning kasutus Äh, võimalik, äh, äh, kui seda tehakse korrektselt. praegusel hetkel soovitatakse näiteks tegeleda ähm, töötajate piisava koolitusega ning sellega, kuidas laste sõrmejäljed nende kasvades muutuvad. mis puudutab inimkaubandust, siis komisjon äh, ütleb, et immigratsioon eh, on eh, seotud inimkaubandusega. Eh, kümned tuhanded lapsed võivad olla inimkaubanduse ohvrid Schengeni piirkonnas ning kakskümmend viis protsenti neist on viisamenetluse läbinud, nii et meil on andmed olemas ja peame neid andmeid ka kasutama ning lõpetuseks tahaksin teile meenutada, et Euroopa Liidu seadused ja määrus, mis äh, annab ähm, et on olemas riige, kus, äh, kus äh, sõrmejälgede kuumine on kohustuslik alates kuuendast eluaastast. Eurodacis on näiteks sellised andmed, mida ei säilitata. Taani on eh, pannud eh, miinimumi jaoks eh, kuus aastat saatjate alaealiste puhul, samas aga Slovakkias võetakse lastelt sõrmejärge alates kümnendast eluaastast. ning Põhiõiguste Amet on öelnud, et laste õigusest rääkides, eh, siis laste eh, sõrmejälgede kasutamine nagu näiteks ja selliste süsteemide kasutamine nagu S, eh, S2 aitab leida üles kadunud alaealised, see on äärmiselt oluline laste heaolu säilitamiseks praeguses immigratsiooniolukorras. seega lõpetuseks tahaksin öelda, et minu arvates, et eh, igasuguse tõsise kuritegude vastu võitlemisel peab eh, olema võimalik eh, alla kaheteistaastaste sõrmejälgi kasutada, sellel on lisandväärtis, sest neid saab andmebaasides kasutada. arvan, et see on ennetava iseloomuga ning see on tegevus, mis on oluline laste õiguste kaitseks. aitäh! suur aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Richmond. proua Richmond, teie kord on. I am sorry, president, I didn't ask for uh, the floor. ma ei äh, palunud sõna mina ei ole sõna küsinud. suurepärane. kas keegi soovib veel sõna? ei. siis anname sõna komisjonile. sõna saab proua Gross. suur aitäh teile kõigepealt tahaksin tänada härra Rangelit selle eest, et ta et ta äh, äh, seda küsimust edasi arutab, nagu te teate, on see komisjoni jaoks väga prioriteetne teema olnud juba väga kaua ning ma sooviksin rõhutada, et uue viisa infosüsteemiga äh, soovime ära kaotada tühikuid oma süsteemis ning anda viisa ähm, äh, äh, ja viisaga saatkondadele ja samuti ka piirivalvuritele võimalus oma tööd korralikult teha. me oleme osa ühisest äh, platvormist kolmandatele riikidele, kes külastavad, kolmandate riikide kodanikele, kes külastavad Euroopa Liitu. seega on oluline, et süsteemid oleks sünkroniseeritud võimalikult laiapõhjaliselt. seega komisjon tervitab parlamendipoolset äh, toetust äh, ja oleme valmis äh, tegema koostööd äh, Euroopa Parlamendiga kolmepoolsete läbirääkimiste ajal, kus meil on võimalus äh, äh, tegeleda mitmete küsimustega, mida kolleegid on siin tõstatanud. me soovime kiiresti olemasolevat protsessi säilitada ja käivitada ning suurendada niimoodi oma liikmesriikide kodanike julgeolekut aitäh, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. järgmisena saab sõna kolleeg Lämnaki. aitäh. Soome eesistuja nimel tahaksin kinnitada, et eesistuja soovib äh, selle äh, küsimusega ka tegeleda oma eesistumise vältel ning äh, sooviksin öelda lihtsalt, et me oleme nõus väga mitmete prioriteetidega, millest äh, härra Randel äh, juba, Randel juba rääkis. võib-olla mõned äh, seisukohad on meil erinevad, kuid paljud kuid paljudes küsimustes oleme samas, sarnastel seisukohtadel ning soovime äh, teha kõik selleks, et äh, piirid oleks äh, turvalised ning et meie lapsed elaks võimalikult turvaliselt äh, ning eesistujana sooviksin rõhutada ka seda, et loomulikult me saame aru, et kolmepoolsete läbirääkimiste tulemus on kompromiss, millest tuleb rääkida ning oleme valmis tõstatada kõiki neid punkte, mis siin esile tõsteti täna suur aitäh teile ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Subaru. suur aitäh. Äh, minu nime hääldatakse äh, Tšuhodaru. ma arvan, et see raport on väga oluline samm edasi Euroopa arengu jaoks. me kõik soovime seda loomulikult on võimalik teatud detailidest rääkida ning loodetavasti saab see küsimus ka läbirääkimiste käigus selgemaks. ma tahaksin tänada kõiki neid, kes läbirääkimistel osalevad. ma arvan, et see raport näitab avatust ning see näitab ka seda, et palju tööd on juba tehtud ning ma loodan, et see eh, toob eh, kaasa selle, et tragöödiaid on vähem ning meie julgeolek kasvab, aitäh. suur aitäh teile ning nüüd äh, on võimalik härra Rangelil äh, siis lõppsõna öelda. suur aitäh teile. ma tervitan kõiki sõnavõtjaid ning äh, sooviksin rõhutada kõiki koostöövalmiduse eest nii nõukogus kui komisjonis, et meil oleks võimalik läbirääkimisprotsessi alustada, see on suurepärane uudis ning arvan, et nüüd ei ole meil uusi kommentaare enam vaja, arvan, et meil on täna võimalik positiivse hääletusega lõpetada ja siis saame juba edasi tööd teha. suur aitäh teile kõigile ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab komisjoni talituste töödokumenti, milles analüüsitakse Euroopa Liidu meetmeid, mis käsitlevad konfiskeerimist ilma süüdismõistma kohtuotsusteta. annan nüüd sõna eh, proua Stiilile Euroopa Komisjonist. Yes, thank you, thank you very much uh.... aitäh tere pärastlõunat kõigile. suur tänu, et te kutsusite meid tutvustama libekomisjoni seda dokumenti, mis räägib ilma süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimist. konfiskeerimine ning varade varade tagasisaamine on oluline vahend organiseeritud kuritegevuse vastaseks, kaasavastases võitluses. ma, äh, see dokument, mida ma tutvustan, põhineb ühisdeklaratsioonil, mille võtsid vastu Euroopa Parlament ja Nõukogu. pärast seda, kui konfiskeerimise alane direktiiv kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vastu võeti. nagu mõned teist mäletavad, siis kaasseadusandjad kutsusid komisjoni üles analüüsima edasi riiklike süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimise režiime ning praegune dokument on komisjoni analüüsi esimene samm. ning täielik vastus komisjonilt tuleb raporti näol, mille komisjon võtab vastu ning see esitatakse parlamendile ja nõukogule, kus hinnatakse äh, sellist konfiskeerimist nii nagu konfiskeerimise direktiivis artikkel, artiklis kolmteist soovitakse. ehk siis see saab olema see formaalne vastus Euroopa Parlamendile ja nõukogule. mis puudutab selle raporti esitlemise täpset kuupäeva, siis selle üle otsustab uus kolleegium, mis peagi tööd alustab aga see saab olema tõenäoliselt kas esimesel või, esimeses või teises kvartalis järgmisel aastal. mis puudutab dokumenti ennast, siis mul on ka siin väike äh, ettekanne ette valmistatud, natukene tausta kõigepealt, selgitame, millised õigusaktid meil juba olemas on ja tutvustame ka meie analüüsi järeldusi sellise konfiskeerimise kohta. taust kõigepealt, organiseeritud kuritegevus, kuritegevust juhib peamiselt kasum, seetõttu organiseeritud kuritegelikud ühendused teevadki seda, mida nad teevad. meie uuringud Transcrime instituudist Itaaliast näitavad, et iga-aastased kasumid Euroopa Liidus organiseeritud kuritegelike grupeeringute puhul on umbes sada kümme miljardit eurot, aga see on üsna konservatiivne. USA ametivõimud hindavad, et ülemaailmsed äh, tulud, kuritegelikud tulud moodustavad umbes kolm koma kuus protsenti ülemaailmsest SKT-st neid tulusid kasutatakse grupeeringute poolt selleks, et laiendada oma tegevust või ka öö, infiltreeruda tavamajandusse järjest rohkem. seetõttu on organiseeritud kuritegevus ka tõsine oht meie Euroopa majandusele. kui me võtame ära kriminaalse tegevuse tulud, nii et kuritegevus ei tasu ennast ära, oleks oluline samm organiseeritud kuritegevusvastases võitluses. aga kuritegevuse tulu konfiskeerimine on keeruline protsess praktikas kurjategijad soo-, üritavad peita oma rahavoogusid ning õiguskaitseorganitel on keeruline ka tõestada äh, otseseid sidemeid kuriteo ja sellest tuleneva tulu vahel. seetõttu õigusrežiimid, mis võimaldavad või võimaldavad varade konfiskeerimist ilma eelneva süüdimõistmiseta. ja seda me siin töödokumendis uurisimegi. sellised lähenemised liikmesriikides erinevad väga palju, aga nad on kõik välja töötatud vastuseks samale probleemile. Äh, süüdimõistmise järgne konfiskeerimine ei anna õiguskaitseorganitele piisavalt vahendeid, äh, mida neil on vaja, et tõesti konfiskeerida piisavalt suur protsent äh, kuritegelikku tulu. hinnanguliselt konfiskeerime praegusel hetkel Euroopa Liidus umbes ühe protsendi kurite-, organiseeritud kuritegevuse tulust. järgmine slaid. oma analüüsis kogusime me infot erinevate mudelite kohta, mis Euroopa Liidus olemas on ja võtsime eeskuju ka tüpoloog-, tüpoloogia suunistest, mis väid-, töötati välja Karin võrgustikus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. siin on neli mudelit, mis selles võrgustikus välja töötati selline klassifikatsioon peaks lihtsalt aitama kategoriseerida erinevaid lähenemisi liikmesriikides. seeläbi saame olukorda paremini kaardistada ning juhindusime sellest, aga oluline on mõista, et liikmesriikide mudelid on hübriidsed tegelikult, seal on erinevatest mudelitest elemente. esimene mudel on klassikaline äh, Äh, süüdimõistmise eelne äh, konfiskeerimine. kriminaalmenetlust on alastat-, alustatud äh, süüdistatava vastu, aga kohtu ja õiguskaitseorganid ei suuda inimest süüdi mõista. seda näiteks seetõttu, et kahtlusalune on surnud, süüdistatav on põgenenud riigist, teda ei leita või näiteks teda ei saa süüdi mõista vaimse olukorra, vanuse või puutumatuse tõttu. teine mudel, laiendatud konfiskeerimine mis võimaldab konfiskeerida varasid, mis ei ole otseselt seotud selle kuriteoga, mistõttu süüdistatav on kohtu ees. seega konfiskeerimist võib laiendada ka muudele varadele, mis süüdistataval on. järgmisena in rem-il põhinev mudel. ning see ei ole suunatud mitte isiku, vaid varade enda vastu, mis on ebaseaduslikult saadud. ning kolmas, see seletamatu vara, seletamatut päritoluvara. see puudutab siis, siin võrreldakse inimese varasid tema ametliku sissetulekuga ei ole mingi, vaja luua mingisugust kaudset sidet Äh, võimalike kuritegudega. järgmine slaid. praegusel hetkel õiguslikuks raamistikuks konfiskeerimise jaoks on nõukogu otsus, millega luuakse niinimetatud varade tagasisaamise ametite äh, võrgustik, millega Äh, mis aitab politseid siis jälile saada varadele. meil on konfiskeerimise direktiiv, mis võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. see harmoneerib äh, külmutamise ja konfiskeerimismeetmeid üle Euroopa Liidu. ja ma juba ütlesin, et me kohe varsti anname teada sellest, kuidas see direktiiv on kohaldatud liikmesriikides siis on uus määrus, mis võeti vastu detsembris kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. see tegeleb piiriüleste olukordadega ja sellega, et tunnustatakse vastastikku külmutamise konfiskeerimismääruseid, mis Euroopa Liidus on vastu võetud. selle üsna uue instrumendi kohaldamisaeg öö, äh, lõpeb äh, kahe tuhande kaheteist, kahekümnenda aasta detsembris ja üsna hiljuti võeti vastu direktiiv finantsinfole juurdepääsu lihtsustamise kohta, mis aitab õiguskaitseorganitel pärast selle kohaldamist välja selgitada jaole saada varadele, näiteks läbi kesksete pangakontoregistrite seal on kohaldamise aeg endiselt käimas ning see lõpeb augustis kahe tuhande kahekümne esimesel aastal. järgmine slaid. konfiskeerimisdirektiiv, mis võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, sisaldab tervet rida elemente, eh, mis on mittesüüdimõistmisel põhinevad Lähen siin natukene süviti. siin on klassikaline, mitte süüdimõistmisel põhinev konfiskeerimine, sest inimene on surnud või on haige näiteks. siis üks säte tegeleb laiendatud konfiskeerimisega teatud määrani. sätted tegelevad ka kolmanda poole konfiskeerimisega, kes see, siin on loomulikult sees ka erinevad äh, turvameetmed ning varade haldusmeetmed. järgmine slaid. kõige huvitavam on artikkel neli. Te ei pea seda praegu lugema. aga kui te olete huvitatud, siis palun väga. see säte tegeleb mittesüüdmõistmisel põhineva konfiskeerimisega klassikalisel moel ning see puudutab olukorda, kus kriminaalmenetlust ei saa lõpule viia, sest süüdi, süüdistatav on haige või kadunud. ning liikmesriikidel peab olema selline säte siseriiklikus õiguses sees. järgmine slaid artiklis viis direktiiv toob välja klassikalise laiendatud konfiskeerimise mudeli, mis on identne selle mudeliga, mida ma just äh, tutvustasin teile, see võimaldab ja nõuab, et liikmesriigid, riik, riikide õigustikus oleks ette nähtud võimalus laiendada konfiskeerimist öö, äh, ka nendele varadele, mis ei ole otseselt seotud selle kuriteoga, mistõttu süüdistatav kohtu ees on. eeldades, et need varad on saadud läbi kuritegeliku, kuritegevuse. järgmine slaid. see säte puudutab kolmanda osapoole konfiskeerimist, see ei ole otseselt seotud mitte süüdimõistmisel põhineva, süü-, süüdimõistmisel mitte põhineva konfiskeerimisega aga see võimaldab konfiskeerida varasid juhul, kui varad on üle kantud kolmandale poolele selleks, et vältida konfiskeerimist. järgmine slaid. siin on ühisdeklaratsioon siin on ühisdeklaratsioon, mille parlament ja nõukogu võtsid vastu kus kutsutakse Euroopa Komisjoni üles analüüsida võimalikult kiiresti ja võttes arvesse erinevaid õigustraditsioone ja süsteeme liikmesriikides, seda, kas on teostatav ja kas oleks kasu edasistest meedetest toetamaks süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimist. seega nüüd oleme astunud esimese sammu, et uurida olukorda liikmesriikides ja analüüsida, et analüüsida seda, mis on olemas ja mida liikmesriigid on vahepeal teinud. järgmine slaid. see analüüs näitab meile, et koguni kakskümmend viis liikmesriiki ehk siis välja arvatud Bulgaaria, Iirimaa ja Ühendkuningriik on sellised, kus on peamiselt see klassikaline süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimismudel, kus konfiskeerimine ei, kohtuotsus ei ole võimalik öö, süüdistatava surma või kadumise puhul. kahekümne kuues liikmesriigis on ka samal ajal see laiendatud konfiskeerimisrežiim. kõik välja arvatud Kreeka ja Iirimaa. ja kolmeteistkümnes liikmesriigis on öö, teatud selline in-rem või seletamata päritoluga vara menetlused, mis on kolmas ja neljas mudel, kus siis võrreldakse inimese varasid ja sissetulekut. seda, seda siis lisaks klassikalistele mudelitele. kolmes liikmesriigis on olukord selline, kus peamiselt kasutatakse seda in-rem või seletamatu päritoluga varamenetlust see on siis Bulgaaria, Iirimaa ja Ühendkuningriik. aga võib näha, et on mitmeid hübriid ja segu, segarežiime liikmesriikides. mis puudutab seda klassikalist süüdmõistva kohtuotsuseta konfiskeerimisrežiimi, siis ka siin on palju erinevusi liikmesriikides. kaheksas liikmesriigis tegeletakse olukorraga, kui süüdistatav on haige või kadunud. ainult neljas liikmesriigis kasut-, võetakse arvesse surma, neljas mitte. seitsmes liikmesriigis võetakse arvesse ainult haigust või kadumist kahes liikmesriigis Taanis ja Kreekas võetakse arvesse ainult surma. ühes liikmesriigis, Saksamaal, võetakse arvesse kõik juhtumid, mil, mil süüdimõistmine ei ole võimalik olnud ning Saksamaa on juurutanud veel hiljuti uu-, uue konfiskeerimise režiimi. ja üks liikmesriik Rumeenia võtab arvesse ainult äh, kahtlusaluse haigust. niisiis, on mitmeid erinevuseid liikmesriikide vahel. mida me võime järeldada? selle analüüsi põhjal võib näha suuremat harmoneerimistaset ka pärast konfiskeerimisdirektiivi vastuvõtmist, mis puudutab süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimist. aga on ka tõsiseid erinevuseid, erinevusi liikmesriikide vahel. suurem osa liikmesriike on läinud kaugemale miinimumnõuetest. Nad on arendanud oma mudeleid edasi ja on ka tõendeid sellest, et süüdimõistva kohtuotsuseta konfiskeerimissüsteemid võivad kaasa tuua paljulubavaid tulemusi, aga meil ei ole endiselt piisavalt andmeid, et seda kinnitada ning praegusel hetkel äh, äh, ei ole, on, on need äh, süsteemid osutunud päris õiguskindlaks ning kohtutes pole ühtegi tõsist rünnakut nende vastu toimunud. suur tänu! We thank you so much, madam Stigl, deputy head of unit. suur tänu, proua Stigl. aitäh! aitäh äh, selle ettekande eest nii olulisel teemal, mis puudutas siis konfiki-, konfiskeerimist ilma süüdimõistva kohtuotsuseta. nüüd on meil võimalus ka teemat arutada ja kõigepealt saab sõna härra Raadek, palun. aitäh head kolleegid. tahaksin tänada Euroopa Komisjoni selle teema tutvustamise eest. me oleme korduvalt soovinud reegleid, mis aitaks äh, jälitada ja konfiskeerida ebaseaduslikult hangitud tulu see on väga oluline võitluses organiseeritud kuritegevusega. üheksakümmend üheksa protsenti kurjategijate tulusid ei konfiskeerita, aga vastastikuse tunnustamise määrus, mis puudutab varade külmut-, kasutamist ja konfiskeerimist on olnud tõesti raske hoop kurjategijatele. kriminaalselt saadud varade konfiskeerimine on paranenud ja nüüd saame paremini konfiskeerida ka kolmandate osapoolte varasid. loomulikult komisjoni dokumendist tuleb selgelt välja, et liikmesriigiti on reeglid üsna erinevad aga me oleme näinud, et mitmetes liikmesriikides on ellu viidud olulisi reforme, mis on viinud äh, konfiskeerimisteni ilma süüdimõistva kohtuotsuseta, loomulikult neid menetlusi tuleb äh, silmas pidada ka inimõiguste perspektiivist. Bulgaarias oleme saavutanud viimastel aastatel väga häid tulemusi, meil on see neljas variant, aga tahaksin teada, mis on komisjoni järgmised sammud, et äh, harmoneeriksime neid reegleid veelgi ning milline on tulevaste reformide puhul sellist tüüpi konfiskeerimiste roll, aga nüüd proua Sippel, palun. aitäh ma arvan, et see on üsna keerukas ülesanne ühelt poolt. ma usun, et paljud kodanikud ei saa aru, miks vahel kurjategijad mõistetakse süüdi, aga kõik raha, mida nad teenisid kuritegevuse kaudu, jääb neile alles. aga teisalt, kui me räägime konfiskeerimisest ilma süüdimõistva kohtuotsuseta, kuidas seda korraldada nii, et me ei läheks liiga kaugele, et meil oleksid teatud reeglid, seega ma toetan komisjoni seisukohta, et kui meil on selline süsteem, mis austab äh, põhiõigusi, siis see on hea viis. konfiskeerimine on üks teema, aga teine küsimus on, mis saab sellest konfiskeeritud varast mulle teadaolevalt liikmesriigid käituvad erinevalt, ma ei tea, kas komisjonil on ülevaade selle kohta, kas see läheb lihtsalt riigieelarvesse või omavalitsuse eelarvesse või neid varasid kasutatakse erinevalt või kas on ka mingeid tõendeid või infot selle kohta, mis on see kõige parem viis, kuidas edasi toimida? aitäh, kolleeg Tugaru, palun Thank you very much, chair uh.... suur tänu, tahaksin tänada komisjoni selle ettekande eest, ootan juba innukalt seda raportit, kus on rohkem andmeid hetkeolukorra kohta liikmesriikides, sest tõesti andmeid meil on vähe. ja meil on vaja põhjalikumat analüüsi, võttes arvesse seda, et meil on iga-aastaselt Euroopa Liidus sada kümme miljardit, millest ainult üks protsent saadakse tagasi. seega mul on hea meel, et direktiiv mainis ka, et komisjon mainis ka direktiivi nelikümmend kaks, see on oluline, aga meenutaksin siinkohal, et meil olid siin institutsioonis väga erinevad seisukohad seoses konfiskeerimisega ilma süüdimõistva kohtu otsusteta, otsuseta. lõpuks jõudsime väga nõrga sätteni mille puhul konfiskeerimine ilma süüdimõistva kohtuotsuseta oli võimalik ainult väga piiratud juhtudel ja minu soovitus komisjonile on järgmine või küsimus on järgmine, et kas me oleme nüüd konkreetsemad ja julgemad siin vallas, sest enamik liikmesriike kohaldab seda klassikalist mudelit, minu koduriik Rumeenia näiteks ainult osaliselt kohaldab seda esimest Eh, mudelit, kui on konfiskeerimine ilma süüdimõistva kohtuotsuseta. ja kas me vaatame Bulgaariat, kus on seda edukalt kohaldatud ja kus kasutatakse seda tõ-, kus tõendamise kohustus on ümber pööratud, kui me vaatame Itaaliat või Saksamaad, mis edukalt Äh, seovad omavahel mudeleid kaks, kolm, neli. kas me oleme siis valmis pärast ka selle raportiga tutvumist oktoobri lõpus või aasta alguses uuesti tugevdama ühelt poolt raamistikku, mis puudutab seda klassikalist lähenemist või ka välja pakkuma tugevamaid selgeid meetmeid, et see konfiskeerimine ilma süüdimõistva kohtuotsuseta võiks olla ka reaalsus. ja ma teen kokkuvõtte, aga enne anname sõna liikmetele, kes seda soovisid. palun, proua Strik. Um, uh, aitäh, rohelised toetavad seda mõtet, et kurjategijad ei peaks saama tulu kuritegevusest ja suur tänu komisjonile selle ülevaate eest, mis puudutas neid erinevaid äh, siseriiklikke süsteeme. seal on tõesti palju erinevusi. nüüd on meil loomulikult vaja veel kaaluda, kas meil on vajadus täiendavate õigusaktide järele, et võimaldada konfiskeerimisi ilma süüdimõist-, mõistva kohtu otsus, et ja see ülevaade, mis te tegite, tõesti võimaldab meil paremat arutelu pidada. meie fraktsioon ausalt öeldes suhtub kahtlusega sellesse, et me loome veel aluseid konfiskeerimiseks ilma süüdimõistva kohtu otsuseta. kas see on vastutustundlik tegevus? me leiame, et kõige olulisem tagatis on see, et on ikkagi süüdimõistev kohtuotsus, et on toiminud kohtumenetlus reeglite kohaselt, sest muidu artikkel kuus või konventsioonist või nelikümmend seitse meie aluslepingutest võivad saada, sattuda ohtu. me peame seda veel arutama ja ootame loomulikult seda oktoobris saabuvat raportit, mis puudutab direktiivi nelikümmend kaks ja võtame arvesse ka seda infot, mida komisjon siin täna jagas. palun, järgmine kolleeg. aitäh, suur aitäh eh, selle täpse ettekande eest. ma olen itaallane Eh, kuid oma isiklikel põhjustel tean, kui oluline on eh, rünnata kuritegelikke organisatsioone just nende jaoks kõige olulisemas valdkonnas ehk siis nende finantsküsimusi eh, äh,. niisiis äh, pea, praeguseks hetkeks peab ütlema, et äh, kohtueelne konfiskeerimine on oluline äh, õiguslik vahend. see puudutab küll väikest protsenti konfiskeerimistest, kuid äh, äh, see võib võtta ära stiimuli motivatsiooni kuritegelike organisatsioonide jaoks kuriteo toimepanemiseks. teame et äh, süsteemid liikmesriikides on väga erinevad äh, ning äh, teame, et Euroopa õigusloome arengu, arengus on korduvalt juba öeldud, et sellel teemal tuleks muudatusi läbi viia, nagu siin juba eelnevad kolleegid öelnud on Eh, vaja on leida ühised nimetajad, eh, et eh, leida kõige paremad vahendused, lahendused selleks, et selline konfiskeerimine läbi viia. toetame erinevaid süsteeme. Itaalias on sellega palju tegeletud seoses maffiavastase võitlusega ning äh, peame äh, olema suutelised ähm, selliseid äh, aktsioone läbi viia, samas austades äh, põhiõigusi ning selleks tuleb kasutada kõiki olemasolevaid õigusmenetlusi. seda peab kasutama ennetavalt ja samas tuleb kasutada ka kõiki äh, menetluslikke võimalusi, mis äh, on äh, tavapärases kohtupraktikas esile äh, kerkinud. tunnen eelkõige Itaalia süsteemi, mis aitab kasutusele võtta kõige tõhusamaid meetmeid ning mis aitab ära hoida ka piiriüleseid kuritegevusi. tänan komisjoni esindajad ettekande eest ning ootan ka, eh, ka võimalust oma panuse esitada Euroopa seaduse parandamis, seaduste parandamiseks eh, kuriteoeelse eh, konfiskeerimise osas. Maybe there was a room for additional comments by the commission enne kui annan sõna komisjonile, tahaksin meenutada, et me varasemalt põhjalikult käsitlesime liibe prioriteete ja sain rõhutada, kui oluline on meie töö seoses karistusõigusega. me oleme siin seadusloojad ja ühtegi suuremat komisjoni kui meie komisjon, kes seda tööd teeks siin parlamendis ei ole. meil on pädevused, mis varasemalt olid piiratud ainult liikmesriikide suveräänsusega ja kui me võtsime vastu selle direktiivi nelikümmend kaks, siis tegelesime varade konfiskeerimisega, juhul kui tulu on teenitud kuritegevuse kaudu ja me andsime komisjonile ülesande anda aru ka konfiskeerimistest ilma süüdivõistva kohtuotsuseta mis on ju seotud ka kohtueelse konfiskeerimisega. see in-rem konfiskeerimine, mis ei ole isikutega seotud konfiskeerimine, vaid see on seotud asjadega, varadega, in-rem ning äh, nüüd kuulsime, millised on lähenemisviisid liikmesriigiti, mis tähendab, et on probleeme standardite harmoneerimisega ja see on nüüd komisjoni ülesanne lähitulevikus täpselt sellel põhjusel on tekkinud väga palju juriidilisi küsimusi, pöördutakse Euroopa Inimõigusse Kohtusse, põhiseadusse, seaduslike kohtutesse. täpselt siis, kui on sellised in rem konfiskeerimised erinevate sätete kaudu ning nüüd annaksin veel kord sõna komisjonile, kuulsite ära meie liikmete sõnavõtud, et saaksime selle teemaga nüüd ühele poole. palun, komisjon. Mrs Stigel. Thank you, thank you very much and uh, thank you also for uh, the interest. aitäh ja suur tänu selle suure huvi vastu ma vastan nii hästi kui oskan mõningatele küsimustele, mis puudutab nüüd ajakava, siis otsus, millal see raport tuleb, see on uue komisjoni teha, aga ma ütlesin, et reaalne on järgmise aasta esimeses pooles, aga seda otsustab uus komisjon ja samamoodi ka muud tulevik või tulevasi õigusakte puudutavad otsused, aga me tahtsime, et meil oleks nüüd äh, faktid olemas, et saaks otsuseid langetada selles vallas. mis puudutab varade edasist kasutamist, siis tahaksin öelda, et praegune direktiiv, direktiiv nelikümmend kaks, see konfiskeerimise direktiiv, julgustab liikmesriik riike kaaluma ka selliste konfiskeeritud varade sotsiaalset kasutamist oleme läbi viinud ka uuringu direktiivi rakendamise kohta ja nägime, et mitmetes liikmesriikides on ette nähtud selline varade sotsiaalne kasutamine. see, seega seda tehakse, kuigi direktiiviga selles vallas ei kaasne mingeid kohustusi, seal on ainult üleskutse liikmesriikidele seda kaaluda tahaksin ka välja tuua, et liikmesriikide direktiivi ülevõtmine ei ole kaugeltki mitte ideaalne. oleme käivitanud juba kolm rikkumismenetlust liikmesriikide vastu, mis puudutab direktiivi ülevõtmist. Luksemburg, Bulgaaria ja Rumeenia on need riigid. seega ka ülevõtmise osas on liikmesriikidel vaja veel tööd teha ja nõustun nende märkustega, mis puudutasid põhiõigusi, kõik konfiskeerimised, ka konfiskeerimised ilma süüdimõistva kohtu otsuseta peavad olema tasakaalustatud ja tuleb silmas pidada kindlasti põhiõigusi. aitäh! praegu sellest piisab, aga ootame siis komisjoni järgmisi samme selles vallas. ja nüüd lähme järgmise teema juurde. ja järgmise teema puhul tuleb silmas pidada seda, et kell kuus asume hääletama. selline on see ajakava. mis mõjutab ka seda, et siis meile tuleb kindlasti siia liikmeid juurde. ja järgmine teema on Euroopa piirielaniku valve, võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis, see FADO süsteem ning nõukogu ühismeetme üheksakümmend kaheksa murd seitsesada murd JSK kehtetuks tunnistamine tegemist on raporti projektiga, mis puudutab ka FADO süsteemi läbivaatamist. esialgu oli see Euroopa piiriranniku valve projekt, aga otsustati see lüüa lahku nõukogu palvel ja seda toetas ka esimeste konverents. nüüd saab sõna vastutav raportöör Roberta Metsola ja siis saavad sõna kõikide fraktsioonide variraportöörid. proua Metsala, palun. aitäh. täna käivitub see legislatiivne protsess, mis puudutab võltsitud ja ehtsaid dokumente veebis, see on praegu viimane samm, millega viiakse lõpule Euroopa piiriranikuvalve reform protsess on juba peaaegu lõpufaasis, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes olid seotud selle teemaga, kes tegid koostööd meiega. minu raporti projektis olen lähtunud Fado puhul järgnevast. tahame soov, parandada süsteemi toimimist, aga ka täpsustada isikuandmete kasutamist ning suurendada Euroopa Parlamendi rolli FADOs. mina isiklikult tundsin, et on vaja täpsustada, mida tähendab isikuandmete töötlemine Frontexi poolt artiklis viis. minu muudatusettepanek nõuanikud tagavad selle, et FADO kaudu ei saa tuvastada ühtegi isikut piiratud isikuandmete kaudu. isikuandmed, mis on FADO-s, seda kasutatakse ainult selleks, et täpsustada, millised tegelikud dokumendid peaksid olema, mis on nende turvaelemendid ning see aitab tuvastada võltsituid ja ehtsaid dokumente. teine oluline aspekt on Euroopa Parlamendi rolli tugevdamine FADO süsteemis. ma olen teinud mitmeid muudatusettepanekuid, et muud muuta rakendusaktid delegeeritud õigusaktideks, sest ma tõesti usun, et Euroopa Parlament peab olema kaasatud, kui komisjon tuleb välja tehniliste spetsifikatsioonidega FADO osas, mis puudutavad kontrolli ja tuvastamist, kui me oleme sada protsenti veendunud, et FADO toimib, siis need, kellel on ligipääs süsteemile on teisejärgulised, sest mina pakun välja muudatusi ka vastavates artiklides. kuulasin ka neid murekohti, mida teised fraktsioonid välja tõid, eriti mis puudutab määruse kohaldamisala. Öeldi, et see on liiga laialivalguv, aga põhjalik loetelu dokumentidest ei ole kõige parem viis, kuidas edasi liikuda, ma olen teinud muudatusettepanekuid, mis puudutavad muid ametlikke dokumente, dokumente, mida saab siis kasutada, mille on väljastanud liikmesriigid, mis on seotud reisimisega, identiteedidokum-, ID-kaardid, residentsuskaardid. seega ainult see alusdokument lisatakse FADOsse, olen selle kohta ka esitanud muudatusettepaneku, et Frontexi aspekte täpsustada ja oluline on siin täpsustada ameti vastutust see puudutab ameti kohustust üles laadida kogu info, mida liikmesriigid edastavad, mis tagab selle, et info on ühetaoline ja usaldusväärne. ja ma usun, et minu ettepanek tagab selle, et amet suudab põhimõtteliselt reaalajas pakkuda tuge võltsitud ja valedokumentide tuvastamisel Frontexil on juba pädevus ja ekspertteadmised selles vallas ja ma arvan, et on oluline, et kõik liikmesriigid saaksid seda potentsiaali võimalikult hästi ära kasutada. seetõttu ootan koostööd kõikide variraportööridega, see töö on juba alanud ja tahaksin tänada ka Soome eesistujat ning komisjoni suurepärase koostöö eest. aitäh, proua Metsola, nüüd saavad variraportöörid sõna. proua Kaljurand kõigepealt, palun. aitäh, minu jaoks on tegemist uue teemaga seega kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes eelmisel ametiajal selle teemaga töötasid ja tahaksin tänada ka raportööri proua Metsolat tehtud töö eest ma uurisin väga põhjalikult äh, teie ettepanekut ja ma pean ütlema, et see tekst on palju parem võrreldes selle tekstiga, mis oli meie laual, kui oli esimene kohtumine nõukogu ja komisjoni ning variraportööridega. ma ei sea küsimärgi alla Fadot, oluline on, et sellega edasi mindaks, aga mul on mõningad kahtlused ma ei hakka siin minema sõnastuse juurde, sõnastusettepanekut esitan õigel ajal, aga tahaksin rõhutada paari aspekti. esiteks teema, mida ka teie käsitlesite, isikuandmete kaasamine. mis puudutab dokumentide võltsimist, on raske aru saada, miks on vaja seal isikuandmeid. on julgustav näha, et raportöör on lisanud siia aspekte seoses andmete anonüümimisega, aga ma arvan, et me peame olema selgemad ja tugevamad, öeldes, et isikuandmeid ei peaks lisama FADO süsteemi. teine murekoht puudutab ligipääsupunkte. ma tunnustan teie tööd, olukord on praegu palju parem, aga siin on nii palju erinevaid tasandeid ja ligipääsupunkte, sellega tuleks veel töötada, et seda täpsustada. ja lõpetuseks dokumentide küsimus, see lahtine nimekiri. liikmesriigid suudavad välja anda sadu ametlikke dokumente, seega võib-olla peaksime ikkagi välja mõtlema sellise suletud nimekirja ma arvan, et see täpsus ja selgus on oluline selles osas, mida liikmesriigid on kohustatud edastama. proua raportöör, olen teie käsutuses ja ootan juba koostööd. täpselt nii. aitäh, proua Kaljurand ja nüüd härra Tudoratš. aitäh, Roberta selle väga hea esimese raporti projekti eest. sarnaselt eelkõnelejale leian ka mina, et raportöör on juhtinud tähelepanu samadele murekohtadele nagu meie kohaldamisala oli ka meie jaoks oluline täpsustada, mis see Fado ikkagi on. ma leian, et see, mida Fado juba salvestab dokumentide näidiste puhul, on äh, teretulnud, see meile meeldib. samamoodi isikuandmete aspekt. ka meil oli tõsine mure seoses sellega, et ei olnud selge, mis süsteemis salvestub. tekkis ka kahtlus selles osas kui oluline on vaja reguleerida sellega seotud isikuandmeid. ja see selgus, mida nüüd raportöör välja pakub, aitab ka piirata isikuandmete kasutamist ja salvestamist, seega see on väga teretulnud täiendus, mida esialgselt võime toetada ja lõpetuseks viitaksin muudatusettepanekule kaheksa DD, ma ei taha ka sõnastuse juurde praegu minna, aga mis puudutab ametikohustusi praegusel kujul siin tekstis, on taas kord teretulnud ja ma tahaksin, et oleks ka liikmesriikidel mingid sarnased kohustused kui me räägime info edastamisest ja ka kolmandate osapoolte roll, ähm, kes süsteemile ligipääsu saavad, nagu näiteks lennuettevõtjad, tuleb õiguslikus aluses väga selgelt öelda, mis on kohustused ja vastutus kõikidele sidusrühmadele, kes sellele ligipääsu saavad. aitäh, nüüd kolleeg Brismond, palun. Ähm, suur aitäh aitäh, proua Metsola, suurepärase töö eest. meil on mitmeid äh, küsimusi nõukogule ja meil on ka mitmeid eriarvamusi, millest osa on ka kaetud äh, raportööri ettepanekutega. eelkõige on meil küsimärk äh, sellega, et see andmebaas puudutab äh, Frontexi, eh, mitte Europoli, mis on ometi see, kes eh, tegeleb politsei koostööga. Eh, me jälgime tähelepanelikult ülesannete liikumist ühelt ametilt teisele, eriti kui see puudutab Frontexit. nüüd teine osa ettepanekut, mis puudutab isikuandmeid. me soovime, et see öeldakse selgelt, et see jätab isikuandmed välja. esitame selle koha pealt ka äh, muudatusettepaneku ning äh, soovime ka erinevatest ligipääsu tasanditest teada saada andmebaaside osas äh, ning tervitame seda, et selgitatakse ka delegeeritud õigusakte ja rakendusakte. aitäh teile. suur aitäh kuulasime ära rohelised ja nüüd kuulame sisse ideed. suur aitäh, juhataja, suur aitäh äh, kolleeg Metsolale. meie jaoks äh, on see raport äh, väga hea lähtekoht ning arvan, et komisjoni otsus äh, anda äh, suurem pädevus Frontexile on iseenesest hea. oluline äh, on ka erinevus delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide vahel küsimus aga meetodis ning võib tehn-, delegeeritud õigusaktid võivad väga tehnilistele küsimustele jääda ning ma tahaks öelda, et meie jaoks on see eh, raport hea lähtekoht. suur aitäh. järgmisena saab ECR-i esindaja härra Vukšade. suur aitäh kõigepealt. ma tänan suurepärase töö eest. ning eh, mitmeid küsimusi tahaks äh, rõhutada, et äh, liikmesriigid peavad täpselt aru saama, milline kohustus äh, on neil lisada andmeid sellesse süsteemi ning äh, et liikmesriik on siis see, kes suhtleb Frontexiga erinevate dokumentide sisestamise osas teine küsimus puudutab viiteid delegeeritud õigusaktidele tehnilistes küsimustes nii andmete kogumise kui eh, salvestamise osas kui ka informatsiooni kontrollimise eh, ja eh, kogumise osas. raportööri sõnavõtt tegi asja pisut selgemaks, kuid ma ei tea, kas delegeeritud õigusaktide küsimus tuli nõudmisele komisjoni enda poolt või oli see lihtsalt poliitiline eh, tahe, et kaasata rohkem par Euroopa Parlamenti, kui teine vastus on õige, siis eh, see näitaks, et eh, peame olema rangemad Euroopa Parlamendis sellega, selles osas, mida me tegeleme, sest kui me tegeleme väga tehniliste küsimustega, siis see võib untsu ajada Frontexi enda töö Eh, ühesõnaga, meil peab olema ka mingisugused sätted selleks, et piirata ligipääsu dokumentidele, mis eh, iseenesest eh, on seotud käimasoleva kohtu uurimisega. sest igasugune sekkumine võib täielikult tühja ajada politsei ja kohtuorganite töö ma arvan, et äh, me jõuame heade tulemusteni, et äh, küsimustele lõplikke lahendusi leida. kuue nimel äh, saab sõna kolleeg Šev. teda ei ole. kuue esindajat praegu saalis ei ole nii et anname siis uuesti sõna raportöörile, proua Metsola. jah, proua Metsola, sooviksin tänada kõiki kolleege, kes sõna on saanud, kes on olnud optimistlikud ja positiivsed. ning võtan kõiki, võta kõik arvamused kaalumisele ja ning eh, teen kõik selleks, et erinevaid ameteid teavitataks ning eh, ning annan, teen kõik selleks, et eh, kolleegidel oleks piisavalt aega, et tekstiga tutvuda ja et neil oleks võimalik seda raportit toetada. aitäh teile. suur aitäh teile proua Metsola raporti eest ning teie ähm, avatud äh, suhtlemise eest. Neil äh, on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viieteistkümnes oktoober kell kaksteist null null. see on siis tähtaega muudatusettepanekute esitamiseks. sellega on päevakorrapunkt lõppenud ning alustame hääletust. see peaks algama kell kaheksateist null null. nii et äh, teeme väikese pausi ja palun kontrollige üle, et teil on äh, hääletuskaardid äh, kaasas. nii et mõne minuti pärast alustame. go. Now we go. tere õhtust! Welcome back <laughs> Welcome back uh, Some of us have been here all day long, we got started. Need on siin hommikust saadik istunud. alustasime Europoliga hommikul, äh, siis libekomisjon ja neli tundi oleme siin istunud äh, ja tööd teinud ja tuleme päevakorra viimase tegevuseni, milleks on hääletus. et äh, alustasime hilinemisega, et need, kes unustasid äh, hääletuskaardi maha, said sellele kellegi järele saata ning tegime ka kõik selleks, et kõik äh, fraktsioonid oleks korralikult esindatud. tundub, et nüüd äh, on see tehtud, aga alustame nüüd siis. ehk äh, meil on kümme järjestikust äh, hääletust äh, ning neid kõiki võib nimetada siin lõpetamata jäänud teemad tegime väga palju tööd eelmises parlamendis ning koordinaatorid tegid oma koosolekul otsuse, et komisjon ei võta algatust tähendab, et me ei hakka äh, uuesti teemat äh, arutama nullist peale, vaid äh, võtame selle et eh, tehtud töö juba ja arendame selle lõpuni. vastavad menetluse kodul, eh, kuid selleks, et me saaks seda teha, peab meil olema kvalifitseeritud häälteenamus. Eh, et näidata, et oleme nõus lõpetamata esimesel lugemisel olevaid raporteid et me äh, näidata, et me oleme nõus äh, äh, kokkuleppele jõudma teise lugemise varajases faasis. see tähendab siis seda, meil on kokku kuuskümmend kaheksa liiget, meil on kolmkümmend viit poolthäält vaja, et tööga ühele poole saada seega oli meil vaja teha kõik endast olenev, et kõik fraktsioonid oleks korralikult eda-, esindatud. meil on vaja kolmkümmend poolt häält, alustame hääletusega. ehk siis piirikontrolli ajutine taaskehtestamine eh, riisi sisepiiridel hääletusotsus üle alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi ja läbirääkimisrühma koosseisu üle autor Tanja Fajon. ja nüüd on hääletus alanud. We, we had a problem with SND and now we have an SND-st on üks esindaja üle aru. nüüd on korras, nüüd on korras nelikümmend kolm pluss, miinus äh, kaksteist, üksteist erapooletut, kvalifitseeritud häälteenamuse vastu võetud. järgmisena mm, VAS määrus, autor Paolo Rangel ja nüüd hääletame, hääletus on alanud. Now the vote is closed. hääletus on lõppenud viiskümmend kolm poolt, viis vastu, kaheksa erapooletut. palju õnne härra Rangelile ja proua Fajonile. nüüd äh, järgmine hääletuspunkt, ühenduse rände ja rahvusvahelise kaitse statistika. ei siiski vahetusabi ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks või võltsimisest perioodil kaks tuhat kaks, vabandust, ütleb juhataja, vabandust ma, ma pagesin ühenduse rände ja rahvusvahelise kaitse statistika eest, ütleb eh, juhataja. Eh, ja raportöör on Jan-Kristof eh, Ötsen, hääletame nüüd. The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja tehtud, vastu võetud, praegu oli šveitseeritud häälteenamusega palju õnne vastutavale raportöörile, nüüd lähme siis Periklase juurde, vahetusabi ja koolitusprogrammi loomine euro kaitsmiseks. hääletus on alanud. We close now. ja hääletus on lõppenud samuti vastu võetud nüüd äh, siis õiguste ja väärtuste programmi loomine. Alice Kunke on raportöör, hääletame, hääletus on alanud. Now closed. hääletus on lõppenud. samuti suure enamusega vastu võetud järgmisena varjupaiga ja rändefondi loomine. raportöör on Mirjam Talli. hääletus on alanud. Now the vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne. nüüd piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana ning raportöör on jälle proua Fajon. hääletus on alanud. Now the vote is closed. hääletus on lõppenud. palju õnne. kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud sisejulgeolekufondi loomine. raportöör on kolleeg Monika Holmaier, hääletus on alanud. Now the vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kvalifitseeritud enamus, aga palju õnne, Frau Holmaier. nüüd äh, terroristliku veebi sisu levitamise tõkestamine. raportöör on Patrick Jaki hääletame, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, nii et palju õnne. ja ma arvan, et äh, ja viimasteks äh, kolmandate riikide nimekiri, kelle kodanikel on vaja viisat äh, äh, Euroopa Liidu piiride ületamiseks. raportöör on jälle Tanja Fajon. nüüd hääletame, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne kõigile raportööridele. see on nüüd kõik ja head õhtut kõigile, aitäh!